stabiilsuse kasvupakti, mis väga meeldival moel nüüd uuendati, seal on nüüd uued alused, nii et kahe tuhande neljateistkümnendaks aastaks on ka sanktsioonide esitamise võimalus, siis ma arvan, et me peaksime kindlasti mitte seadma küsimärgi alla seda üldist alust. Philip ütles väga õigesti, et kui me siin hakkame liiga laialt interpreteerima, siis me kaotame selle ühise olulise aluse mida kodanikud ükskõik millises riigis, kas seal, kus on suured majandusprobleemid või seal, kus on majandus headel alustel, nendel kodanikel võib osutuda väga raskeks edasi minna. nii et meie positsioon peab olema selge ja Jan siin kindlasti äh, Äh, kompromissettepaneku võiks teha, aga me peaksime vaatama, et me pidevalt ei kasuta siin mitte mingisugust muud hooba, me ei lisaks uut interpretatsiooni sellele, mis juba kirjas on, me tahame, et stabiilsuse kasvu fakt oleks meie ühtses arusaamises olemas ja me tahaksime tagada oma kodanikele äh, seda, mida, mida tegelikult nad on pikka aega juba oodanud. kui me selle saavutame, siis ma arvan, et pikk samm on edasi tehtud äh, tegemist on olulise raportiga ja võib-olla siin on ka meie ühine vastutus veel võimalik. aitäh. kas äh, keegi veel soovib sõna võtta? kas komisjon soovib sõna võtta? Euh, ähm, non, alors dans ces conditions. Äh, keegi ei soovi rohkem sõna võtta, siis me hääletame homme ning regi komisjon võtab meie hääletuse tulemuse arvesse ja nemad hääletavad ühe, üheteistkümnendal juulil. niisiis ma ütlesin, et komisjon regi arvestab meie soovitusega, aga ainult siis, kui raportöör, ta aga ei arvesta siis, kui raportöör seda ei toeta. niisiis nii et, et kui me tahame, et meie arvamusega arvestatakse, siis me peame selle asjaga lõpuni välja minema ja raportöör peab selle kõige taga olema. on äh, kahetsusväärne, et äh, oleks kahetsusväärne, kui meie seisukoht siis läbi ei läheks. nüüd, mis edasi, seitsmes päevakorrapunkt. vaatame läbi siis äh, muudatused, kompromissmuudatusettepanekuid, mis on esitatud äh, Tamas Deutsche raportile. tegemist on siis äh, äh, arvamusega Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjonile, mis puudutab nõukogu ja parlamendi määrust, mis puudutab siis kolmandate riikide kaupade ja teenuste juurdepääsu Euroopa Liidu siseturule ning menetlusi, mille eesmärgiks on äh, hõlbustada siis läbirääkimisi, äh, mis puudutavad äh, siis kolmandate riikide kaupade ja teenuste juurdepääsu Euroopa Liidu turule. härra raportöör, teil on sõna. köszönöm a szót, eh, kedves elnök asszony, tisztelt! Eh. suur tänu võimaluse eest sõna võtta, lugupeetud esinaine, lugupeetud kolleegid Mm. meie komisjonis arutusel olevad arvamuse eelnõud, kõik käsitlevad olulisi küsimusi ja ma arvan, et ka antud juhul ei ole tegemist erandina reeglist. sest esinaine juba luges teile ette selle arvamuse pealkirja ja nagu ma ütlesin, see ei ole mingis mõttes erandlik. see on meie komisjoni nimel koostatud arvamus Äh, vastutavaks komisjoniks on INTA komisjon ja see arvamus tegeleb oluliste küsimustega, kuidas avada ja hoida avatuna äh, Euroopa Liidus riigihanke äh, turud kolmandates riikides, nii et ka Euroopa tootjatel ja teenustepakkujatel oleks juurdepääs nende riikide turgudele. selle arvamuse koostajana ma lähtudes meie komisjoni spetsiifikast, keskendusin tööhõivega seotud küsimustele ja tahan avaldada siinjuures tänu variraportööridele ja kõigile neile, kes aitasid Äh, saavutada kompromissi ja olid valmis kompromissideks. esitati kokku kolmkümmend kolm muudatusettepanekut. minu esialgse arvamuse eelnõu kohta. Äh, pooled muudatusettepanekutest viitavad äh, Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni konventsioonile number üheksakümmend neli ja seal sätestatud normidele, mis on selles konventsioonis äh, ka reguleeritud ning äh, muudatusettepaneku esitajate soov oli nendest normidest kinni pidada. Äh, mitmed Euroopa Liidu liikmesriigid ja ka teised riigid ei ole seda konventsiooni veel ratifitseerinud. ja võib-olla oleks hea mõte viia see ka Äh, mitte äh, artiklitesse, vaid põhjenduspunktidesse. Äh, lõppkokkuvõttes meil saavutasime kokkuleppe muudatuste, muudatusettepanekute esitajatega selle kohta, et ILO konventsiooni number üheksakümmend neli viide viiakse sisse horisontaalsesse muudatustesse ja teistesse muudatustesse, kus räägitakse rahvusvaheliselt tunnustatud konventsioonidest eelmisel nädalal Strasbourgis kohtusime variraportööridega selleks, et saavutada kokkulepe ja selle koosoleku tulemusena sündisid kümme kompromissmuudatusettepanekut. Äh, osaliselt on need kompromissettepanekud tehnilist laadi, äh, kus mainitakse siis ILO konventsiooni üheksakümmend neli, mis on tekstist nüüd välja võetud ja me saavutasime selle lahenduse, mida ma äsja mainisin. teised kompromissmuudatusettepanekud on sellised, mis hõlmavad ligi pooli esitatud muudatusettepanekuid. Need muudatusettepanekud, mis jäid välja, on sellised, mille suhtes ma soovitan teilt toetust esitada. nagu te teate, hääletus nimekirjas me peame kokku leppima ja ma püüan võtta kolleegidega täna ühendust, et see hääletusnimekiri kokku panna. paar muudatusettepanekut, nagu näiteks kakskümmend kaks ja nelikümmend, on sellised, mis äh, lähevad kaugemale äh, selle arvamuse äh, kohaldamisalast ja seetõttu ma neid ei toeta ja ma loodan, et te kõik toetate neid muudatusettepanekud, mida ma rõhutasin tähtsatena ja ma tänan ka variraportööre ja, ja noh, huviga ootame seda, mida on kolleegidel öelda. suur tänu, proua esinaine, ütleb proua Sippel, ma tahaksin teile öelda ja kõikidele kolleegidele öelda suur et vabadussõnad, sellepärast et ma pean äh, üsna pea lahkuma, aga kuna äh, libekomisjonis on parajasti käimas koosolek, kus ma pean osalema, siis ma pean lihtsalt minema teise koosolekusaali. ma arvan, et meie kompromissettepanekud äh, on väga head. eelmisel nädalal istusime me veel koos ja rääkisime sellest, kuivõrd olulised on reeglid, õiged reeglid, kui me räägime äh, Euroopa Liidu turust ja kaupadest ja teenustest siin. oluline on see, et meie just tööhõive äh, komisjonina oleme siin selle eest vastutavad, et töövõtja õigused oleks kaitstud ja samuti äh, rahvusvahelised normid, mis puudutavad sotsiaalõigusi ja ka keskkonnaõigusi. seda kõike tuleb silmas pidada ning selliste normide vastu eksimine, äh, kui see toimub raskekujuliselt ja korduvalt, võib viia selleni, et et äh, tõrjutakse ligipääs sellele konkreetsele liigile Euroopa Liidu turul mul on väga hea meel, et me oleme siin leidnud üksmeele, mis on äh, põhimõtteline ning on seoses ka rahvusvaheliste kokkulepetega Äh, see on siin ka ära mainitud, see on kindlasti väga oluline ja see, et äh, ILO üheksakümne neljas konventsioon on meil ikka ja jälle siin erinevates äh, direktiivides ja debattides kajastust leidnud. siin on see jällegi mainitud ma oleksin veel tahtnud, et seda oleks tugevamalt rõhutatud, aga ma arvan, et praeguses kompromissi vormis saan ma ka sellega rahul olla raportöör puudutas muudatusettepanekut kakskümmend kaks. Äh, neile, kes lihtsalt veel seda siin praegu lappavad, äh, tahaksin ma öelda, et me oleme siia selle sisse toonud ja me ütleme väga selgelt siin, et äh, see, mida me rahvusvahelises kaubanduses teeme, ei piira kindlasti seda, et kolmandate riikide suhtes äh, avaldatakse mingisugust survet, et nad omad pakkumised, äh, teenused või, äh, või kaubatootmise peaksid erastama. me rõhutame seda ikka ja jälle, et avalikus sektoris peaks tehtama igas riigis omad otsused selle kohta, kas asju toidetakse riiklikult või erastatakse teatud sektorid, see peaks olema igal juhul otsus nende jaoks Äh, kellega me kaupu vahetame. ma arvan, et äh, arutelude alus on olnud väga hea, viimastel nädalatel oleme me päris kiiresti jõudnud ka ühes ja teises kokkuleppele ja ma loodan, et me saame ka väga hea järelmi siin toota, nii et meil oleks ühtne positsioon ja saaksime hääletada. aitäh, härra Kreutzmann! suur tänu, proua esinaine juba muudatusettepanekute esitamise ajal ma ütlesin, et minu arust ei oleks kindlasti sotsiaalsete kriteeriumite äh, tuvastamine vajalik turule ligipääsu instrumendi osas. Ähm, minu arust äh, on see juba äh, hankedirektiivis olemas ja ma loomulikult arvan, et meie jaoks on väärtuslik see, et avalike hankepakkumuste koostamisel äh, Äh, peetakse kinni nendest tingimustest, äh, mida on ette kirjutatud, sotsiaalset dumpingut ei tohiks olla ja nii edasi. Äh, see kõik kuulub turule ligipääsu instrumendi juurde. samuti ei ole selle ettepaneku aluseks mitte hankedirektiiv, me räägime siin ainult vastastikususe põhimõttest mis puudutab äh, ligipääsu turgudele Euroopa Liidu ja kolmandate riikide vahel ning selles kontekstis ei saa ma kahjuks nelja kompromissettepanekut toetada. kompromisside kohta on mul järgmised äh, äh, kommentaarid, siin on öeldud, et vastastikususe puudumine äh, jäetakse kõrvale ainult siis, kui Euroopa Liidu huvid on mängus või kui tõepoolest väga äh, raskelt rikutakse sotsiaalseid ja keskkondlikke nõudmisi. Äh, küsimus ei ole siin mitte turule ligipääsus kolmandate riikidega ning äh, seetõttu vastastikususe põhimõte tuleb kõrvale jätta. kompromiss C ütleb, et äh, komisjon peab uurima selliseid äh, rikkumisi kolmandates riikides ning selgeks tegema, kuivõrd äh, äh, me saame rääkida nendes riikides sotsiaalsest dumpingust. siin peetakse silmas majanduspraktikaid, mina saan aru sellest niimoodi, et kolmandat riikide pakkujad tuleb kohe välja jätta, kui nad ei vasta meie seadussätetele see võiks aga väga negatiivselt mõjutada eriti arenguriikide pakkujaid ning sotsiaaltumpingut tegelikult minu arust ametivõimud ei eh, loo, vaid sellised tingimused loovad ettevõtted. edasi kompromissteel on kaks nõudmist, esiteks sotsiaalsed ja keskkonnatingimused ning inimõigused eh, tuleb hinnata alati eh, pakkumuste järel ning äh, mitte ainult madal hind ei pea otsustama, vaid äh, ka jätkusuutlikkust. Äh, esimest ettepanekut ma toetan, aga mitte siin artiklis kuus, sellepärast et ärgem unustagem, et me räägime siin mitte algatusraportist, vaid määrusest. edasi on meil juba direktiivis öeldud, et äh, vaja on pidada hankepakkumuste korral triloogi, äh, kus äh, vaadatakse ka jätkusuutlikkuse kriteeriumeid muude hulgas ning kõik ütlevad, et kui tegemist on standardiseeritud toodetega, siis on ikkagi madalam hind see, mis pakkumuse edukuse otsustab Merci. aitäh, kas keegi veel soovib sõna? ei soovi. Euroopa Komisjon. Äh, aitäh, äh, esinaine. Äh, nagu eelkõnelejad juba meenutasid, on käimas oluline triloog, mis puudutab riigihangete direktiivi reformi. Te teate, et just nimelt sotsiaal- kes- ja keskkonnapunktides on praegu käimas arutelud, üritatakse leida kompromisse. loomulikult kui me käsitleme äh, siseturu väliseid aspekte, siis oleks väga oluline, et kõik institutsioonid tagaksid seisukohtade ühtsuse. Äh, ja ma loodan, et te saate aru, et, et see töö direktiivi kallal Äh, äh, on äh, töö, mis tugineb analüüsile ja väga paljud teist on sellega kas kaudselt või otseselt seotud ja väga oluline on tagada siis selline järjepidevus ja sidusus ning tugineda siis või kasutada võrdlusalusena siis varasemaid direktiive ja seetõttu antud hetkel me ei saa veel väljendada oma seisukohti muudatusettepanekute kohta, mis lõppkokkuvõttes siis loomulikult mõjutavad käimasolevaid läbirääkimisi. ülejäänus äh, loomulikult jätame endale õiguse siis mõningaid teemasid tõstatada, kui hetk selleks sobiv on, aitäh. härra Deutsch, palun köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, röviden csupán ennyit szeret. Suur tänu, esinaine, väga lühidalt. ma tahaksin vastata komisjoni esindajale. kui me räägime sellest arvamusest, eh, siis võib-olla selle arvamuse mõtestamise äh, tegi raskeks äh, minu võib-olla puudus või nõrkus oma mõtete esitamisel. kuid äh, ma olen nõus, et meil õnnestus koostada sellised kompromissmuudatusettepanekud, mis tagavad selle, et suur osa meie kolleegidest saavad muudatusettepanekute poolt hääletada. ja need muudatusettepanekud, mis ei ole kompromissidega hõlmatud, on sellised, mille ma vaatan üle ja mille suhtes ma päeva jooksul konsulteerin ka kolleegidega ja koostan hääletusnimekirja arastpast nimetatud konsultatsioone. suur tänu selle proaktiivse lähenemise ja abi eest mulle. suur aitäh. niisiis me hääletame homme ja Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjon hääletab novembris, aga meie oleme siis oma seisukohad neile juba esitanud. järgmine päevakorrapunkt on ühe, on kaheksas päevakorrapunkt ja see puudutab siis äh, kahteteist kompromissmuudatusettepanekut, need tuginevad saja eh, neljakümne neljale muudatusettepanekule, mis on esitatud härra Hendeli raporti kohta, selle teemaks on piiriülesed kollektiivlepingud ja piiriülene sotsiaalne dialoog. härra raportöör, teil on sõna. suur aitäh, eh, proua esinejana, sada nelikümmend neli muudatusettepanekut on tehtud ja tegelikult on mul väga hea meel, et arvestades, kuivõrd laia spektri need muudatusettepanekud enda alla võtsid, on mul ikkagi väga hea meel, et kompromissettepanekud said nende põhjal moodustatud. ei ole veel päris selge, millised fraktsioonid ja kuidas siin positsiooni võtavad, sest erisused on suured ja kompromissettepanekute lõplik äh, vormistamine toimus alles eile õhtuks, äh, nii et äh, palun teilt vabandust, aga põhjus on selles, et üks fraktsioon tegi hoopis teises toonis ettepanekud ja väga raske oli siit mingit kompromissi ja ühist alustu leida tegemist on väga olulise teemaga ja meil on vaja siin suuremat õigusseiglust, vähem rõõmustav on aga see, et kogu läbirääkimiste käigus, kogu selle teema ümbruses äh, diskussiooni Euroopa tasandil mitte ainult ei äh, toetatud, vaid pigem isegi õõnestati, ma ütleksin, et sotsiaalne dialoog ei ole tõesti midagi, mida me peaksime kusagil allpool seletama, mis majanduslikult mõistlik on, aga sotsiaalset dialoogi tuleb pidada ikkagi samadel alustel ja õiguslikud alused peaksid olema igal pool ühesugused. seetõttu ei saa ma aru, mikspärast mõned parteid toetavad siin seda, et me rakendaksime seda vabatahtlikkuse alusel ja et õiguslik siduvus ei ole soovitud ning äh, äh, siin on rõhutatud ka seda, et äh, läbirääkimiste mandaat peaks olema ettevõtjate esindajatel Euroopas ja ka suurtel ametiühingu esindajatel. kui üks suur fraktsioon, nii nagu muudatusettepanekutes sada viis ja kaheksakümmend seitse härra Öörilt, mis on minu arust väga head, et see kompromissides, mis ta on välja pakkunud, siis jällegi ära õhendati, ma ei saa aru, miks pärast täpselt. ma ei saa ka aru, et miks erinevad muudatusettepanekud sada kuus ja üheksakümmend üheksa härra Beckerilt tegelevad siin kohtuvälisel vaidluste lahendamisel, mis oleks vabatahtlik, ta pakub selle täielikult maha tõmmata ja proua Kornelissen ja teised on muudatusettepaneku seitsekümmend kuus teinud, mis äh, vabatahtlikkuse jällegi tahab siin maha tõmmata, siis see äh, käib mulle ka närvidele. praegu on rahvuslikul tasandil äh, vabatahtlike konfliktilahendussüsteemide võimalus juba olemas. see toimub vastavates töökohtutes ja seetõttu ma arvan, et see väärib ka kaalumist Euroopa tasandil. kõigepealt tahaksin ma, et te vaataksite ehk kompromissettepanekuid tähelepanelikumalt ning teeksite selgeks, eh, kes mida, kus toetab. ma arvan, et mitmed fraktsioonid leiaksid oma põhimõtteid ka nendes kompromissettepanekutes ja teiseks peaksime mõtlema selle peale, et me ei tohiks kindlasti eh, Euroopa tasandi arutelu eh, kusagile mujale liikuda Euroopa Parlament on selles debatis osalenud, viim-, järgmistel aastatel on see kindlasti väga oluline akuutne teema ja kvalifitseeritud peame selles ka osalema. aitäh! Shabaöri ja seejärel äh, proua Kornelissen ja siis näeme, kes veel. Äh, elnök asszony, mindenek előtt äh, köszönetet szeretnénk. suur tänu, kõigepealt ma tahaksin tänada Toomas Hendelit raportööri. ei olnud äh, väga kerged läbirääkimised ja ma tean, et äh, erisused äh, olid väga suured, meie positsioonid olid seinast seina ja kompromissettepanekutega väljatulek ei ole olnud väga kerge ülesanne samas arvan ma, et me ei peaks hetkekski kõhklema äh, nende kompromissettepanekute tegemise äh, heas vaimsuses. nii et mul on väga hea meel, et toimus äh, kõikehõlmav protsess, kus püüti leida lahendus. me kohtusime pidevalt ja regulaarselt variraportööridega ja seda kuni viimase hetkeni, kuni eilse õhtuni muudeti kompromisse. ja käime need siis ükshaaval läbi. me palusime siin selle kustutamist ning äh, selle poolt me endiselt oleme. tee puhul ei olnud äh, meil ühtegi vastuolu, sellepärast et see vastab ka meie ootustele. ja E sellega me ei saa pärit, päri olla, F-iga, F-iga aga oleme ja G puhul jällegi me nõus ei ole. H, ma arvan, et see on võib-olla liiga keeruliseks aetud, aga me saame sellegipoolest sellega nõus olla. I puhul oleme me endiselt teist meelt jott muudatusettepanek äh, lõike üksteist äh, kohta siis ka on vastuvõetav, L, iga me ei ole nõus. kompromissettepanek M, sellega meil ei ole mingisuguseid vastuolusid, A. üldiselt on meil hea meel et me räägime siin teatud äh, piiriüleste ettevõtete lepingutest. ma arvan, et äh, veidi oli üle pakutud siin see, et me ütleme, et olulisi edusamme on teinud. me räägime kahesaja neljakümne neljast sellisest lepingust, aga me räägime samas viieteistkümnest miljonist ettevõttest, mis piiriüleselt äh, tegutsevad. nii et kui me ütleme, et siin on väga oluline tendents näha siis eh, ma arvan, et see on küll väga suhteline. aga see lööb siin õhu selgemaks ja lõpuks eh, muudatusepanek B mis võib olla ka samuti oluline, aga ma arvan, et see konkreetselt selle raporti juurde ei kuulu. minu poolt kõik praegu. proua Kornelissen ja siis Ole Ludvigson. suur tänu, proua esinaine. päris keerukad läbirääkimised on varjaportööride vahel peetud ja rohkem kui enamuste arvamuste kohta on selle teema puhul väga suur arvamuste lahknevus just ka parem- ja vasaktiival ja kuigi ma, mul ei ole kahtlustki, et kõik tahavad olla kompromissivalmid, ei ole tegelikult väga palju manööverdamisruumi, sest et äh, arvamused lahknevad niivõrd. meie rohelistena oleme tegelikult pettunud, et tundub, et ei ole võimalik praegu, et parlament Äh, räägib selle nimel, et sotsiaalpartneritel peab olema tugevam roll majandusjuhtimise struktuuris. me arvame, et äh, seda debatti tuleb just pidada praegusel hetkel, sellepärast et sotsiaalpartnerid ja töötajad jäävad praegu lihtsalt maha kõikidest majandusjuhtimise arengutest ja ma saan lihtsalt apelleerida fraktsioonidele, et vaadake palun äh, muudatused kuuskümmend kaks ja kuuskümmend kolm uuesti läbi, mis paluvad Euroopa Komisjonil mõelda selle üle, et anda piiriülestes dialoogides majandusjuhtimises suurem roll ka sotsiaalpartneritele. lõppkokkuvõttes loodan ma, et meil saab valmima raport ja püüame teha kompromisse ning saada parimat võimalikku tulemust ainukene kompromissettepanek, millest ma tahaksin rääkida, on neli. selles on kirjas, et sotsiaalpartnerid kasutavad Euroopa tasandit arvamuste vahetamiseks juba olemasoleva autonoomia osas kollektiivlepingute sõlmimisel. minu arust on see lause väga kummaline. kas me peaksime rääkima siin autonoomiast, kas me peaksime siin mõtlema, kas see autonoomia peaks olemas olema või mitte. ma ei arva, et äh, teksti kirjutaja päris seda mõtles, aga siin võib seda niimoodi tõlgendada. kas poleks oluline mitte, et sotsiaalpartnerid räägiksid headest töötingimustest ja nii edasi? see tekst on kummaline ja ma loodan, et me saaksime seda ehk parandada. nii, et see oleks loogilisem, aitäh ähm,. Olle Ludvig. Ole Ludvigsen ja seejärel Nadja Hirš. suur tänu, proua esinaine, ma tahaksin kõigepealt tänada raportööri eh, hea koostöö eest. Eh, debatt eh, oli päris kõikehõlmav ja seetõttu oli väga raske leida ühtset sellist joont on väga palju muudatusettepanekuid, mille eesmärgist ma saan aru, aga seda on olnud väga raske selle raporti konteksti seada, ilma et me põhiteemast kõrvale kalduksime. ma tahaksin toetada neid muudatusettepanekuid, mis on tehtud, sellepärast et ma arvan, et väga raske on hääletada selle vastu, et äh, kollektiivlepinguid äh, õõnestatakse siin alternatiivsete vaidluslahendamiste süsteemide osas äh, ei tohiks me kindlasti kõrvale jätta, et kaasat tuleb mõlemad pooled, ettevõtted ja äh, sotsiaalpartnerid, aga tuleks tähelepanu pöörata ka seda, et kus ja millal need äh, arutelud peaksid aset leidma. kompromissettepanekud saavutavad siin tasakaalu, sellepärast et see võiks olla sotsiaalpartnerite jaoks hea alusmaterjal, aga nad saavad ise Äh, otsustada, kus ja millal omad otsused teha. see on väga oluline pikaajaline äh, alustugi äh, selles mõttes, et erinevad organisatsioonid töötavad erinevalt, näiteks ametiühingud. ma loodan, et need kompromissettepanekud lähevad läbi ja suur tänu, et mulle sõna andsite. Nada Hirš ja kas keegi veel soovib sõna? härra Kastler. Um, suur tänu kõigepealt äh, härra raportöörile, ma tean, et see ei ole kindlasti mitte väga lihtne teema ja seetõttu suur aitäh selle valmiduse eest ja eriti just läbirääkimise valmiduse eest ja kompris-, kompromissivaimsuse ees koos Jürgen Kreutzmanniga tegelesime me selle raportiga ALDE fraktsiooni poolt ja ikka ja jälle jõudsime selleni, et liberaalide fraktsioonina tahaksime me loomulikult hinnata väga oluliselt eh, sotsiaalset dialoogi ja sotsiaalpartnereid kui keskseid partnereid, keda tuleb silmas pidada. ning eh, sotsiaalpartnerid nendes mudelites on ka väga hästi toimivad. samas muidugi need kompromissmuudatusettepanekud ja muudatusettepanekud seavad uued struktuurid püsti, uut bürokraatiat tuuakse sisse ja minu arust tekitab see rohkem tõkkeid. ning see on valdkond, mida me heaks kiita ei saa, sellepärast et sotsiaalne dialoog ju elab sellest, et on teatud paindlikkus ja liikuvus ning et midagi ei sunnitaks lihtsalt karmidesse raamidesse seetõttu suur tänu kompromissmuudatusettepanekute eest, isegi siis, kui me ei ole päris kõikide nendega nõus, me ei saa neid kõiki toetada. konkreetselt tahaksin ma veel rääkida mõnest konkreetsest aspektist. kõigepealt äh, äh, piiriüleste ettevõtete kollektiivlepingute väike arv minu arust ei ole põhjus, mikspärast peaks valikulist äh, õigusraamistikku siin rakendama, me oleme siin väga selgelt seda ka öelnud, aga me samas toetame seda, et komisjon võiks äh, kontrollida, kuidas need lepingud välja näevad ja kuidas see töövorm võiks olla. meie kompromissettepanekus on seda ka äh, toetatud, aga samas siin muudatusettepanek E käib meie liberaalsetele põhimõtetele vastu edasi muudatusepanek üheksa, struktuuride süvendamine on vale tee, ma arvan, et sotsiaalpartnerid leiavad ise õige tee jupi kätte. me usaldame neid ja me ei taha kindlasti mingisuguseid uusi eh, Euroopa-üleseid eh, vaidluste lahendamise mehhanisme. kompromissis eh, I ja J on see olemas ja seetõttu me selles vormis neid kahte ettepanekut toetada ei saa edasi, kolleeg Öri mainis makromajanduslikke ebavõrdsusi ja ka sotsiaalseid ebavõrdlusi. minu arust ei ole need selles äh, raportis õiges kohas ja seetõttu äh, kompromissettepanek B on meie jaoks kriitiline siin, aga D ja H on meie jaoks täiesti toetatavad, ka A puhul suur tänu, et tulite selles osas meile vastu, nimetasite ära konkreetse arvu neid piiriüleseid kollektiivlepinguid ja ma arvan, et me peaksime veel kompromissid sees siin lähemalt vaatama, aga üldiselt näeb see päris hea välja ja tundub, et me saame seda ka toetada. nii et siinkohal veel kord äh, südamest tänu äh, koostöövalmiduse eest ähm,. härra Kastler Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ähm, lieber Kollege Händel, vielen Dank für deine. Äh, suur tänu, head kolleegid äh,, härra raportöör Händel, suur tänu teile. kahjuks ei saa ma kahju-, teid äh, igas asjas toetada, isegi kui me kompromisside välja kauplemisel osalesime. kahte asja tahaksin aga rõhutada äh, esiteks, äh, minu muudatusettepanekus on rõhutatud avatud koordineerimismeetodit ning äh, küsitav on see, kuivõrd äh, palju on kasutatud juba olemasolevaid seadussätteid ja ametiühingu raamistikku ning kollektiivlepinguid, ehk peaks neid rohkem ära kasutama, selle asemel, et uut Euroopa-ülest struktuuri moodustada probleem on selles, et me tekitame iseendale raskusi ei tööandjad ega ka ametiühingud ei ole selles osas meie kahekümne, peatselt kahekümne kaheksas liikmesriigis ühte meelt, kuidas täpselt me Euroopa üleseid kollektiivlepinguid sõlmida võiksime ja saaksime. ja teiseks ei taha ma kindlasti rõhutada, et meil peaks olema Euroopa tasandi koordineerimine äh, samas, kui me ei tea, kuidas Euroopa Liit edasi areneb, kuivõrd tugevalt me oleme integreeritud Euroopa Liidule tervikuna ja seetõttu me ei peaks kindlasti mingisuguseid uusi vaidluste lahendamise struktuure või õiguslikke raamistikke siin püsti panema. ja seetõttu ei saa me kahjuks Rahvapartei eh, kompromisside liini järgida, nii et eh, artikkel seitsekümmend üks, eh, seitsekümmend neli kõneleja paraneb, parandab, need on tegelikult muudatusettepanekud seitsekümmend üks ja seitsekümmend neli. Neid me siin kahjuks ei saa toetada. aitäh, kas keegi veel soovib sõna võtta? ei soovi. Euroopa Komisjon ka mitte. niisiis äh,, raportöör, teil on sõna. suur tänu, proua esinaine, kaks lühikest märkust minu poolt. Äh, esiteks äh, proua Hirschile, rohkem bürokraatiat äh, ei ole kaasatud äh, vaidluste lahendamise süsteemi Euroopa tasandil, meie loome lihtsalt instrumendi, kus äh, ilma lisabürokraatiata lahendatakse töökonflikte, probleeme, see on piiriüleste ettevõtete kokkuleppes juba praegu ka olemas. edasi kompromissettepanek B seda võtsin ma tagasi ka hääletusnimekirjas, sellepärast et tundus, et ühe fraktsiooni arvamuse põhjal ei saa kogu äh, kompromissi esitada. ka roheliste ettepanek makromajanduslikest tingimustest, see ei olnud küll minu tõlgendus asjale, aga selles raportis võib olla kohta ka sellisele ettepanekule ja seetõttu olen ma Äh, palunud ka eraldi hääletada siin äh, roheliste ettepanekut. üks äh, ettepanek on selles raportis aga minu arust üks osa väga heakskiitu vääriv, teine aga mitte. härra Kasslerile, Martin, just selles ongi probleem, me ei räägi selles konkreetses raportis mingisugustest euroopalastest kollektiivlepingutest, selle sisseseadmisest, ei, meie parlamendina ei tohiks siia kindlasti sekkuda, see on väga konkreetselt kollektiivlepingute osapoolte asi, aga me räägime siin ettevõtete vahelistest kokkulepetest, kus meil on praegu Euroopa äh, koordineerimise probleemid just ettevõtete juhtkonna osas ning väga suured vajakajäämised on ka töövõtja poole pealt, sellepärast et neil puutub läbirääkimiste mandaat, neil puudub võimalus äh, vaidlusi lahendada ja nii edasi. kui me räägime näiteks autotööstusest, mis on piiriülene ja kuivõrd olulised on seal piiriülesed kollektiivlepingud ja sellega seonduvad probleemid järgmisel aastatel, siis meie raportis on võimalik just profülaktiliselt mingisugune valikuline läbirääkimiste raamistik osapooltele seada, nii et nad saavad äh, siis äh, omavahel kokkuleppele jõuda ja võimalusel ka vaidlusi lahendada Äh, kindlasti, härra Klas-, Klas-, Kastler, me ei taha siin mingisugust tulevikku kõikehõlmavat Euroopa raamistikku, nii kaugele me pole üldse kohe jõudnudki ja meie raport räägib ikkagi piiriülestest äh, ettevõtete kollektiivlepingutest, äh, mis saaks võimaldada vaidluste lahendusi, eriti just ümberstruktureerimise ja sotsiaalsete probleemide korral. sellest peakski meie raport rääkima mida nüüd komisjon sellega ette hakkab võtma, siin äh, dokumendid on esitatud äh, neile ja ma palun komisjoni erilist tähelepanu sellele. Äh, ma paluksin, et komisjon annaks teada kompro-, nii sekretäriaadile kui mulle, milliseid kompromissettepanekuid on võimalik toetada Äh, härra Öri oli siin väga selgelt, ütles, mida ta toetab, mida mitte, aga teised fraktsioonid, palun olge head, tehke ka omad ettepanekud, nii et me saame õigeaegselt edasi minna, aitäh. aitäh, kallid kolleegid, niisiis hääletame homme. ja täiskogule läheb see asi septembris. nüüd üheksas päevakorrapunkt äh, puudutab läbirääkimisi nõukogus äh, see puudutab lipuriikide vastutust, tegemist on Eh, dokumendiga, mida ma üksikasjalikult tutvustasin juba meie kolmekümnendal mail toimunud eh, koosolekul. ma panin selle punkti päevakorda lihtsalt selleks, et teid teavitada, et Koreperis kaheteistkümnendal juunil toi-, saavutati Iirimaa eesistumise ajal kokkulepe selle teksti osas eh, toimus siis, tehti viimased vajalikud korrektsioonid. Need puudutasid Äh, inspektsioonide suutlikkust. Äh, äh, nõukogu ei olnud nõus sellega, et me täpsustame, mida selle piisava inspekteerimisvõime all mõeldakse. ja ma arvan, et me arvan, et me ei saa siiski hakata kõiki neid sätteid blokeerima. kuigi parlamendi nõudmist ei rahuldatud niisiis, me oleme lõpetanud läbirääkimised nõukoguga ja ma tean, et Iirimaa eesistujana on väga õnnelik, et äh, saab äh, selle teema ka oma saavutuste nimekirja panna ning äh, meie kolleegil Brian Simpsonil on siis transpordikomisjonis võimalik Äh, siis äh, tegeleda selle teemaga, mis puudutab siis lipuriikide vastutust ja meie hääletame homme äh, seda kompromissi, mis peaks siis võimaldama meil saavutada kokkuleppe esimesel lugemisel oktoobrikuisel täiskogul pärast seda, kui juristid ja lingvistid on kogu teksti läbi vaadanud. härra Jüri. aitäh Äh, mul on üks äh, väga lühikene märkus. ma tahaksin teid tänada läbirääkimiste eest. me arvame, et me saame seda ettepanekut homsel hääletusel toetada, aitäh! aitäh, kallis äh, Rahvapartei variraportöör selle sõnavõtu eest. kas keegi veel soovib sõna võtta? ei soovi. niisiis läheme edasi kümnenda päevakorrapunkti juurde me peame korraldama ühisarutelu, eh, mis puudutab eh, suulise küsimuse ettepanekut ja resolutsiooni eelnõu, mõlema teemaks on Euroopa strateegia töötervishoiu ja tööohutuse kohta. koordinaatorid on Äh, tõstatanud selle teema meie viimasel Strasbourgis toimunud kohtumisel ja seetõttu on ta meil praegu päevakorras punktid kümme, üksteist ja koordinaatorid palusid, et ma andaksin teile ülevaate olukorrast. Karima Telli äh, juhtimisel me oleme eh, siis eh, eh, viinud läbi selle strateegia vahehindamise, see strateegia on mõeldud siis perioodiks kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kaksteist, me võtsime vastu raporti, kus kurtsime kõvasti selle strateegia üle. nüüd siis on Euroopa Komisjon Äh, üritanud siis siin äh, viivi-, äh, venitada ja keerutada ning on siia asju lisanud, nii et me peame käsitlema seda punkti nii, nagu ta on, koordinaatorid on olukorra pärast mures. praegune kriis on kahjustanud neid tingimusi, milles töötajad töötavad ja sealhulgas on siis äh, Äh, suurenenud ka risk nende tervisele ja tööohutusele. Äh, sellises olukorras äh, oleme meie mõelnud, et võib-olla poleks täiskogul saata sõnum, selline lühike ja täpne sõnum, sõnum, mis oleks võimalikult tõhus. ning seetõttu me oleme teinud ettepaneku esitada suuline küsimus, see ettepanek on teile esitatud. selles ettepanekust meenutatakse seda tausta, millest ma just kõnelesin ning äh, küsime komisjonilt, et mis saab siis nüüd edasi, äh, mis järgneb avalikele konsultatsioonidele. ausalt öelda me teame, et äh, paljud meist arvavad, et Äh, tegemist on äh, sellise suhteliselt laialivalguva lähenemisega, mis probleemi ei lahenda. Ähm, ja me teame väga hästi, millised on need takistused, äh, mis see, seisavad selle strateegia uuendamise teel. väga paljud meist teavad, mis nende takistuste taga on. komis-, me tahame, et komisjon selgelt meile välja ütleks, kuidas see asi on nüüd see resolutsiooni eelnõu, mis teile on e-, esitatud, tuletab siis samuti meelde juriidilist ja ajaloolist tausta, mis viis selle strateegia vastuvõtmiseni. E, samuti tuntakse muret ja kahe, avaldatakse kahetsust selle üle, et need üleskutsed, mis me oleme teinud, on jäänud tähelepanuta e, komisjon ei soovi tegutseda ning sõnum, mille parlament on selgelt välja on öelnud, et see oma resolutsioonis on see, et resolutsioonis äh, viieteistkümnendast detsembrist kahe tuhande üheteistkümnendast aastast ei ole kuulda võetud. ning äh, see on siis meie ettepanek äh, ja kes koordinaatorite kohtumisel ei ole, tahan teile öelda, et me et ei tahaks äh, uuesti alustada sisulisi arutelusid, sellepärast et äh, parlamendi seisukoht on äh, juba välja töötatud siis, kui me võtsime kahe tuhande üheteistkümnenda aasta detsembris oma resolutsiooni vastu. nii et, et me tahaksime lihtsalt saata sellise poliitilise hoiatussõnumi Euroopa Komisjonile Jabaüri ja siis Alejandro Cercas. aitäh esinaine. ma arvan, et äh, see, mida me siiamaani oleme kuulnud, äh, on see, mille osas me ka varem oleme kokkuleppele saavutanud, äh, kokkuleppele jõudnud ja oleme ka praegu üksmeelel. töötervishoius ja tööohutus on midagi, mis kuulub meie pädevusse. tegemist on valdkonnaga, kus meil on väga selged volitused Euroopa tasandil me koostame õigusakti, mis on siduv ja kohustuslik kõigile liikmesriikidele. ning äh, ma arvan, et meie mure on väga selgelt väljendamist leidnud. ma ei ole päris äh, kindel, kas me kasutame just õigeid termineid, aga äh, kui me kõhkleme, siis seda võib-olla polegi vaja, me peame selle probleemiga tegelema ma ei tea, kas me alustame hetkel sisulisi arutelusid või ei, ma ei, ma ei saa aru, kust neid muudatusettepanekuid korraga nii palju on tulnud. näib, et enamik nendest muudatusettepanekutest on keelelise iseloomuga, aga me oleme täielikult äh, nõus teie sõnumiga, aitäh. Alejandro äh, Sõrkas ja siis Jean Lambert. aitäh, esinaine ka meie oleme selle lähenemisega lõu, nõus. me oleme esitanud mõned lühikesed muudatusettepanekud. selleks, et see resolutsioon vastaks õigetele küsimustele õiges kontekstis. me ei pea kogu sisulist äh, poolt uuesti alust avama aga me tahame teada, mida ühenduse institutsioonid ette võtavad miks komisjon äh, mitte midagi ei tee? komisjon ei ole äh, oma algatusõigusesse tõsiselt suhtunud. ma arvan, et see juhtum näitab väga hästi seda, mis toimub ka teistes valdkondades Äh, komisjonil ei ole aega mitte mingisuguste sotsiaalsete teemade jaoks, neid ei ole komisjoni tegevuskavas välja arvatud ehk noorte tööpuudus, mida nad kasutavad justkui alibiid, et ennast kaitsta äh, süüdistuste eest, et nad mitte midagi muud ei tee miks komisjon leiab igasuguseid äh, ettekäändeid selle teemaga tegelemise vältimiseks? Nad alustasid uus, uue internetipõhise konsultatsiooni, parlament on osalenud, sotsiaalsed partnerid on osalenud ning nüüd on käivitatud uus internetipõhine konsultatsioon, kõik võivad arvamust avaldada. näib, et komisjon ei huvi, huvitu sellest, mida parlament ja sotsiaalpartnerid arvavad. ja siis veel kogu see ümberstruktureerimise teema. Äh, leiatakse igasuguseid ettekäändeid selleks, et mitte midagi teha. et mitte tegeleda sotsiaalsete küsimustega. nii et, et ma arvan, et äh, asi peaks praegusel hetkel juba sisu puudutama. Äh, Jean Lambert ja siis Nadja Hirš. aitäh, esinaine meie eh, oleme selle poolt, et eh, see küsimus tuleb esitada ja samuti koostada resolutsioon ja mõlemad peavad olema nii selged ja lihtsad kui võimalik ja ma arvan, et ettepanek just nimelt selline oligi. see lähenemine, mis meil on, kui me hääletame küsimust ja resolutsiooni on selge, te äh, ütlesite, et me oleme juba äh, oma töö ära teinud, äh, oleme juba öelnud, mida me soovime töötervishoiu ja tööohutuse strateegia järgmistel etappidel. praegu on tegu rohkem poliitilise küsimusega, me tahame teada, kus need tõkked on ja kuidas neid ületada saab. nii et, et see on meie lähenemine selles küsimuses, aitäh Nadja Hirš ja siis saab sõna komisjon. aitäh. me oleme seda teemat üsna pikalt arutanud, meil on väga hea raport töötervishoiu ja tööohutuse teemal, mille on koostanud kolleegid Roheliste fraktsioonist. ma arvan, et me oleme koostanud sellel teemal väga hea avalduse Äh, tegemist on õige vahendiga, me peame esitama selle suulise küsimuse ja koostama ka resolutsiooni eelnõu. meie äh, liberaalide fraktsioonis, meile meeldib selline, selline kiire lähenemine, me ei taha mingeid muid muudatusi välja pakkuda, sellepärast et Te olete tõesti äh, leidnud äh, väga asjakohase sõjastuse, proua esinaine, ja ma arvan, et meil ei ole vaja mitte midagi lisada, sellepärast et see võib asju lihtsalt lahjendada ja nõrgendada, kui me sinna midagi lisama hakkaksime. nii et, et me oleme olukorraga rahu, rahul sellisel kujul, nagu nad on ja toetame teid. aitäh ja nüüd annan äh, proua Vatinõule, kes esindab Euroopa Komisjoni. ei, ei, aitäh Äh, äh, ehk te selgitate meile, miks komisjon mitte midagi ei tee? aitäh, äh, kõigepealt tahaksin vabandada kolleegi eest, kes on, tuleb Luksemburgist, aga rongiga on probleeme ja seetõttu ta ei jõudnud hommikuks kohale ning loodetavasti pärastlõunal on ta kohal. ma arvan, et Äh, komisjonil ei ole kahjuks suurt midagi öelda, te ütlesite, et parlament on oma seisukoha selgeks teinud, te tuletasite meelde, et komisjonil käivad praegu konsultatsioonid ning äh, viiakse lõpule eelmise strateegia hindamine ja seejärel äh, tuleme välja teatisega. ma kuulsin ära selle poliitilise sõnumi, mida te Äh, proua esinaine ja ka teised sõnavõtjad soovite edastada, ma tuletan äh, teile meelde, et see vastus, äh, mida teie nõuate, läheb võib-olla minu pädevustest kaugemale ja võib-olla esitage see küsimus volinikule täiskogul, aitäh. just nimelt seda me kavatsemegi teha, ütleb proua esineja, me esitame suulise küsimuse ja võtame vastu ka täiskogul resolutsiooni sellepärast et meie siin Euroopa Parlamendis kõik toetame konsultatsioone ja mõjuhinnanguid, aga mõnikord äh, volinike äh, kolleegiumis äh, kasutatakse konsultatsioone selleks, et mitte midagi teha. niisiis, me hääletame homme suulise küsimuse ettepanekut ja resolutsiooni ettepanekut ja Äh, kutsutan siis fraktsioone üles avaldama äh, omadele survet, et see küsimus ka täiskogule jõuaks. ja nüüd jõuame äh, väga kuuma punktini, see on kaheteistkümnes punkt, mis puudutab muudatus, kompromissmuudatuse ettepanekute läbivaatamist Äh, töötajate lähetamise direktiivi kohta, aga raportöör ei ole kohal, tema punkt pidi algama kell üksteist. ma oletan, et ta jõuab siia alles kella üheteistkümneks ja seetõttu ma peatan meie töö kuni kella üheteistkümneni, ma vabandan ja eriti vabandab esinaine tõlkide ees, aga ka kolleegide ees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 kallid kolleegid, ma palun, et te istuksite oma kohtadele, sellepärast et äh, meil on vaja kogu tööaeg ära kasutada. niisiis. me oleme jõudnud kaheteistkümnenda punktini oma päevakorras. vaatame läbi ettepaneku äh, vaatame läbi kompromissmuudatusettepanekud, mis puudutavad äh, nõukogu ja parlamendi direktiivi ettepanekut, äh, mis puudutab direktiivi üheksakümmend kuus lõige seitsekümmend üks kaks äh, ellurakendamist ja tegemist on siis töötajate lähetamisega. enne kui annan sõna raportöörile, tahaksin äh, tervitada külastajate gruppi, äh, kes meiega on liitunud. tegemist on proua Tšuveriga, kes on Serbia tööministri asetäitja ning tele, teda saatva delegatsiooniga äh, teie kõigi nimel tervitan neid. Äh, proua Jaslovetska, nüüd on teil sõna selleks, et tutvustada kompromissmuudatusettepanekuid, mille autoriks te olete. Äh, tere, aitäh et andsite mulle võimaluse neid äh, muudatusi tutvustada. Äh, veebruarist saadik on siis igal nädalal variraportöörid kokku tulnud äh, selleks, et neid kompromissmuudatusettepanekuid kuulata ja raportöörina ma olen olnud väga avatud kõigi fraktsioonide ettepanekutele ja tõestuseks on see, kuivõrd erinev on raport ja need kompromissid, me oleme saavutanud äh, kompromissi, mis äh, on saavutanud siis ligemale kaheksakümne protsendi osas fraktsioonide ko-, äh, heakskiidu muudatusi oli üle kaheksasaja, seega ei olnud väga kerge neid kompromisse korrata, ma tahaksin äh, Äh, aga noh, seda, et öelda, et sotsiaaldemokraadid esitasid oma kompromissid siis, kui läbirääkimised olid juba lõpule jõudnud. Äh, sotsiaaldemokraadid on äh, pikka aega juba rõhutanud, et nad ei taha meie kompromisse toetada Äh, siiski ähm, äh, ei, äh, esitasid nad need muudatused siis viimasel hetkel, aga see midagi ei muuda. variraportööridega ma üritasin veel viimasel hetkel saavutada kokkuleppe, aga sotsiaaldemokraadid siis keeldusid läbirääkimistest Äh, äh, äh, artikkel kolm, üheksa ja kaksteist on kõige vastuolulisemad. kolmes on siis kaks nime, nimekirja elementidest, mida võimud peavad hindama. esimeses punktis kehtestatakse siis kohustus kontrollida kas see lähetamine on legaalne, riiklikud asutused on äh, selles vallas kõige pädevamad ja ning neil peab olema siis vabadus otsustada, milliseid elemente nad kontrollivad kahekümne seitsme liikmesriigi hulgas on ainult kolmes äh, lähetamine siis äh, ulatuslikult levinud Äh, artikkel kolm näeb ette võimaluse siis panna sinna äh, nimekirja täiendavaid elemente. Äh, artikkel üheksa sisaldas algul valikulist nimekirja kontrollimeetmetest, mida võib kasutada siis vastuvõtvas riigis nende kont-, võimalike kontrollimeetmete nimekiri nägi ette teavitamist äh, kohustust äh, esitada dokumendid, äh, nende tõlkimist ja samuti äh, kontaktide, nimekiri kontaktidest sotsiaalpartneritega arvestades, siin tuginesime siis Euroopa Kohtu kogemustele. sellele artiklile tehti väga palju muudatusettepanekuid, fraktsioonide vahel toimusid väga keerulised läbirääkimised, mille tulemusena me saavutasime kompromissi, ja niimoodi saime siis avada selle kontrollimeetmete nimekirja ja jätta liikmesriikidele võimaluse siis äh, lisada sinna täiendavaid meetmeid ja nendest teavitada ka komisjoni ja liikmesriike. Need äh, vahendid peavad olema põhju-, põhjendatud. Äh, see tähendab, et ja nad peavad olema ka proportsionaalsed, pidades silmas siis kehtestatud eesmärke kontrollida, kas lähetus on legaalne või ei ja nad ei tohi olla ka diskrimineerivad äh, kohalike töötajate suhtes, kuna need kontrollimeetmed on erinevad ning sõltuvad äh, tööturu eripärast, siis pädevad asutused omavad valikuõigust, äh, omavad õigust valida siis, milliseid vahendeid kontrollis kasutada, millised on kõige tõhusamad. kõige nelja kasutamine oleks liigselt kitsendav nii äh, Äh, tööandjatele kui ka äh, kontrolli teostajad, kontrolli teostajatele äh, sellepärast, et see, sellisel juhul läheks kontrolli peale liiga palju aega, tuleks esitada liiga palju dokumente ja see ei laseks tõhusalt võidelda ebaseaduslike lähetustega. nüüd, mis puudutab artiklit kaksteist, siis siin liikmesriigid võivad kehtestada solidaarvastutuse, aga Äh, see lähtuvalt siis mittediskrimineerimise põhimõttest. Äh, eesmärk on siis kaitsta ka kohalikke töölisi, selline säte tagaks siis äh, selle, et solidaarvastutus ei puudutaks üksnes lähetatud töötajaid. ja nüüd kõnelen nendest kompromissidest, mis kaitsevad töötajaid Need kompromissid, äh, mille me variraportööridega välja töötasime, tagavad tasakaalu siis äh, ühelt poolt teenuste osutamise äh, vabaduse vahel ja teisalt siis töötajate õiguste kaitse vahel üritasime siis parandada just nimelt lähedatud töötajate olukorda, mis puudutab nüüd kontrollimeetmeid, siis artiklis kolm on nende meetmete nimekiri, mis peaksid siis kontrolliasutusel vaatama, et tegemist ei ole mingi varifirmaga ning Äh, selles nimekirjas on siis need elemendid, äh, mis peaksid äh, võimaldama siis ka kindlaks teha, kas inimene on füüsilisest isikust ettevõtja või ei, siis samuti on nimekiri täiendavatest kontrollimeetmetest, mis peaks tagama töötajate õiguste parema kaitse ja see nimekiri on siis kohandatud liikmesriikide eripärale nüüd äh, juurdepääs äh, koolitusele, selle üle me arutasime ka väga palju. artiklis viis räägime sellele, sellest, et töötajatel on õigus koolitusele mitte ainult oma töötingimuste kohta, vaid ka äh, äh, äh ka näiteks ka selle kohta, kuidas esitada kaebus ebaausate tööandjate vastu. liikmesriikidel on samuti kohustus äh, Äh, luua kontaktpunktid töötajate jaoks äh, ja samuti siis äh, riiklik veebilehekülg peab olema siis emakeeles töötajatele kättesaadav. mina ei saa aru, miks sotsiaaldemokraadid tahavad selle võimaluse välja jätta, selle võimaluse läbipaistval moel informatsiooni saada Äh, miks tahetakse äh, jätta töötajad võimaluseta saada äh, ajakohastatud infot töötingimuste kohta? koostöö pädevate asutuste vahel. artikli kuus kompromiss näeb ette, et liikmesriigid äh, muuda, peavad edastama ajakohast infot lähetuste kohta Euroopa Komisjon äh, siis äh, karistab äh, selle kohustuse rikkumise eest. ja artiklis kaheksa räägitakse sellest, et tuleb kasutada imisüsteemi kiireks infovahetuseks ja niimoodi oleks võimalik siis süvendada ka koostööd kontrolliasutuste vahel. seda on taotlenud ametiühingud kaebuste esitamise õigus äh, äh, äh, siin ma räägin kompromissist artikli üksteist osas, kus me räägime siis töötajate õigusest esitada kaebusi ebaausate tööandjate vastu, samas on tagatud siis siin ka nende õiguslik kaitse, kolmandatest riikidest pärit töötajate õiguslik kaitse Äh, lisaks artiklile üks, artiklis üksteist nähakse ette ka äh, liikmesriikidele kohustus luua mehhanism, mis võimaldab töötajatel äh, saada siis hüvitist. ma ei saa aru, miks sotsiaaldemokraadid jällegi on siin soovinud sätteid, mis oleksid vähem täpsed, mille kohaselt ametiühingud ilma Äh, töötajate nõusoleku ja ilma nende teadmiseta nõuda siis nende nimel toetusi. ma ei, ma ei ole täiesti kindel, et, et me niimoodi tagame töötajate õiguste korraliku kaitse. Äh, see ei ole mitte see läbipaistvus, mida me selle direktiiviga soovime saavutada. nüüd solidaarvastutus artikli kaksteist kompromiss kohustab liikmesriike, kes kohan-, võtavad siis kasutusele solidaarvastutuse süsteemi lähetatud töötajate puhul hoolitsema selle eest, et äh, oleks tagatud siis samasugune kaitse ka kohalikele töötajatele. lähetamise direktiiv ei ole võib-olla hea koht, äh, kus äh, selline kohustus kehtestada. praktikast me teame, et tegemist ei ole täiusliku vahendiga ning lõpetuseks ähm, Äh, äh, võib äh, see kaasa tuua siis ka trahvid, mis lähevad liigi, riigieelarvesse. meie oma kompromissis näeme ette veelgi karmimad riiklikud sätted, mis vastavad ametiühingute ja töötajate ootustele. Nende karistuste piiriülene rakendamine artiklite kolmteist ja kuusteist 16 kompromiss näeb ette siis väga selged äh, reeglid nende piiriüleste karistuste puhul. Äh, liikmesriigil on kohustus äh, rakendada ka neid karistusi siis, mida konkreetse liikmesriigi seadustes ette ei ole nähtud, selleks, et need ebaausad tööandjad siis tõesti saaksid oma karistuse ma arvan, et meil on vaja selgust ka õiguskindluse küsimuses ning seetõttu ma ei saa päris hästi aru, miks öeldakse, et teatud juhtudel äh, need, see direktiiv, mis puudutab lähetamist, äh, ei ole päris äh, hästi kohaldatav. ma, ma, ma ei saa päris hästi aru, mida, mida selle sõnastusega öelda tahetakse, kui tegemist on ametiühingutega, siis me ei saa küll jagada siin sotsiaaldemokraatide seisukohta Äh, sest et jutt ei käi ju ainult pädevatest asutustest, tööinspektoritest, vaid näiteks ka ametiühingutest. Äh, niisiis äh, siin on täiesti võimalik läbi viia kontrolli, kehtestada ka sanktsioone ning nõuda, et liikmesriigid reegleid kohaldaksid Äh, vastasel juhul meil lihtsalt tekiks siin tohutu kaos. ärgem unustagem, et äh, et on tegelikult umbes äh, Neid ettevõtteid on suhteliselt vähe, kes seadusi siiski rikuvad, teised on seadusekuulekad ning igasugune lähetamise seostamine eelnevate töökohtadega on vastuvõetamatu Äh, tööbürood äh, äh, tihtipeale kasutame seda võimalust ja kui me paneme siia sätte, selle sätte sisse, siis see tähendab, et sellised liikmesriigid nagu Prantsusmaa ja Saksamaa, seal vahendusasutused lihtsalt ei saaks lähetusi korraldada ja neid lähetusi oleks oluliselt vähem. nüüd kontaktisikud minu hinnangute kohaselt äh, on sotsiaaldemokraatide ettepanek äh, võib-olla selline, mis näeb ette liiga äh, laiad õigused, see kontaktisik sellega võivad tekkida tõsised probleemid kui jutt on kollektiivlepingutest, siis eh, siin tekiks jällegi õiguslik ebakindlus ja me läheksime kaugemale sellest eesmärgist, mida komisjon on välja pakkunud. E, mis puudutab nüüd e, ametiühinguid e, ja nende võitlust paremate töötingimuste eest, siis ma hindan seda loomulikult, minu kodumaal on ametiühingud näiteks väga palju andnud, panustanud just nimelt nendesse muutustesse, mis on toimunud, aga samas avaliku sektori asutused Äh, peavad omama vahendeid, mis võimaldaksid neil äh, olla siiski peamised tegutsejad selleks, et äh, äh, äh lähendada töötajaid ja tööturgu nüüd, mis puudutab olukorda nõukogus, siis ma arvan, et parlament peab astuma tasakaalustatud seisukohtadele ja arvestama sellega, mida arvavad liikmesriigid ja sotsiaalpartnerid. Eh, ja ma arvan, et need kompromissid, millele me oleme jõudnud, eh, on just nimelt sellised. suur aitäh ja ootan teie tähelepanekuid. aitäh! tahaksin teile meelde tuletada ühte kuldreeglit, millest me läbirääkimistel lähtume. Eh, kui me peame läbirääkimisi õigusliku aluse üle, sealhulgas ka, kui me tahame saavutada kokkulepet esimesel lugemisel, siis ei ole heaks tavaks, et Euroopa Parlament Äh, püüab täielikult ette aimata nõukogu soove. meie ei ole nõukogu, meie oleme kaasseadusandjad ja kaasseadusandjatena me peame kaitsma äh, seda äh, seisukohta, mis on parlamendi seisukoht, me oleme otseselt valitud kodanike poolt. see peab olema meie läbirääkimiste positsiooni aluseks ja meie ülesanne ei ole ette aimata, milline on ühe või teise liikmesriigi seisukoht või nõukogu seisukoht Äh, tahaksin seda teile äh, meelde tuletada, minu arvates on tegemist äh, täiesti vastuvaieldamatu reegliga ja vähemalt äh, triloogide ajal äh, peame meie mõtlema lihtsalt meie läbirääkimispositsioon äh,. sellepärast, et vastasel juhul meist saavad lihtsalt nõukogu orjad Äh, ja me oleme ju ometigi kaasseadusandjad. Äh, kuna te olete nüüd oma pika sissejuhatuse lõpetanud, äh, selle, sellisele meetodile viidates, siis tahaksin tei-, tõesti seda olukorda selgitada, sellepärast et ei ole ju mõtet siin parlamendis üldse midagi teha, kui me esimene korda, kui me seisukoha võtame, juba hakkame arvestama liikmesriikide seisukohtadega. me ei ole siin liikmesriikide esindajad, kust me ka siia ei oleks valitud. Steven Hughes ja siis Nadja Hirš Thanks very much, Madam President. suur tänu, esinaine ja suur tänu ka raportöörile. ma olen tänulik selle suure töö eest, mida raportöör on teinud selle ettepaneku koostamisel, mis kestis mitu kuud ja olen tänulik ka varjuraportööridele. läbirääkimiste protsessi käigus me oleme korduvalt andnud märku äh, sellest, et me ei ole rahul äh, arutelude käiguga kompromissile, eriti artiklite kolm, üheksa ja kaksteist puhul. kahjuks meil ei õnnestunud saavutada kompromisside paketi suhtes üldist kokkulepet ja me olime sunnitud esitama oma poolt eraldiseisvad muudatusettepanekud, eriti nende kolme kriitilise artikli kohta ja äh, seetõttu on meil homme hääletusel kaks komplekti muudatusettepanekuid. läbirääkimiste ajal püüdsime me väga selgelt esitada omapoolsed ettepanekud eh, jõustamisdirektiivi kohta, mis peaks tagama üheksakümne kuuenda murd seitsekümmend üks töötajate lähetamisdirektiivi täitmise ja tahtsime arvestada seejuures ka Vikingi, Laevali ja Luksemburgi kohtu kaasuste lahendusi me püüdsime sellega natuke korrastada seda segadust, mis on tekkinud äh, Euroopa Kohtu lahenduste valguses. ja selle protsessi käigus me üritasime saavutada nii suurt õiguskindlust kui võimalik, kuid me kardame, et mõned raportööri ettepanekud aga süvendavad ebakindlust ja ei paranda õiguskindlust ja võivad olukorra muuta halvemaks ja mitte paremaks me tegime ettepaneku uue artikli üks A sisseviimiseks, et täpsustada selle direktiivi seost ühenduse õigustikuga ja vastavate kohaldavate õigusaktidega. me samuti soovime selgust selles osas, mis kuulub artiklis kolm kümme üheksakümne kuuenda aasta direktiivis avaliku sektori poliitika all. selle küsimuse tõstatas ka Luksemburgi kaasuse pool Euroopa Kohus ja on oluline, et jõu-, jõustamisdirektiivi puhul me seda ka täpsustame ja äh, seda mainitud ka raportööri tekstis, mis tuleb homme hääletusel. artiklis üksteist me selgitasime äh, sõnastust äh, nõnda Põhjamaade mudeli arvestamisel meie seisvad raskused tekkisid äh, kõigepealt Lavalli juhtumiga seoses, mis on pärit Skandinaaviast ja seetõttu on oluline äh, tegeleda ka sellest tulenevate küsimustega. artiklis kolm me kirjutasime, et töötajate värbamine ei peaks toimuma ainult lähetamise eesmärgil, meie arvates on see oluline. Need on mõned näited sellest, kus me oleme üritanud omapoolsete muudatusettepanekute läbi äh, parandada õigusselgust. artikkel kolm, üheksa ja kaksteist meie poolt esitatud tekst äh, on meie arvates väga selge. artikkel kolm räägib kuritarvitamise vältimisest ja äh, töötajate väetsuse direktiivi sätete eiramisest ja me oleme siin sätestanud ka väga selged tingimused ja tagajärjed, mis tulenevad direktiivi mittetäitmisest. me soovisime artiklis kolm avatud nimekirja, aga ma juhin tähelepanu, et raportööri poolt esitatud kompromisstekstis on küll ette nähtud avatud nimekiri, aga siis uues lõikes kolmandas artiklis on osa, kus öeldakse, et liikmesriigid võivad rakendada täiendavaid aspekte, eh, mis on üle kontrollitud pädevate asutuse poolt, kui need on õigustatud ja mitte diskrimineerivad. loomulikult eh, nad peavad olema mittediskrimineerivad, aga põhjendatud ja proportsionaalne, see võiks tekitada eh, probleeme, kes seda otsustab ja kuidas otsustab ja kas see suurendab õiguslikku ebakindlust või mitte ja kuigi me soovime avatud nimekirja, siis see lõppkokkuvõttes see kunagi suletatakse. ja see meenutab mulle ka Vikingi juhtumit, proportsionaalsuse aspekte. ja kui seda hakatakse tulevikus kohaldama, siis lõppkokkuvõttes kujuneb sellest suletud nimekiri. samas lõigus raporter räägib vajadusest, et, et kõik need aspektid oleksid kättesaadavad üldsusele ühel riiklikul veebileheküljel. me oleme seda läbirääkimiste käigus pidevalt tõstatanud. võib-olla ideaalmaailmas me jõuame sellise olukorrana, kus meil on üks riiklik veebileht, kus kogu see teave on kättesaadav, kuid me ei ole veel piisavalt kaugele jõudnud ja seetõttu meie nõuame, et oleks sõnastatud, et teave on esitatud parimal võimalikul viisil ja selline äh, riiklik äh, ühtne äh, veebileht ei hakkaks toimima nüüd sellises föderaalriigis nagu Saksamaa Liitvabariik. artikkel üheksa, riiklikud kontrollmeetmed. me oleme siin eraldanud kõigepealt riiklikud inspektsiooni ülesanded ja siis need täiendavad küsimused, mis kuuluvad nende äh, kaalutlusõiguse alla. me mõtlesime siin pikalt, kas me kasutaksime siin shall või may vormi üheksandas artiklis ja äh, seetõttu lisasime selle kaalutlusõiguse. kui me räägime äh, nüüd sellest solidaarvastutusest, me püüdsime oma muudatusettepanekuga sätestada väga selged eeskirjad äh, alltöövõtjate vastutusele. me leiame, et see on lühem ja äh, tihedam versioon sellest tekstist ja ma loodan, et te tutvute sellega ja toetate me oleme selle käigus teinud äh, väga tihedat koostööd Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooniga ja meie liikmed on saanud ka ehitustööliste föderatsioonilt kirja, äh, kus avaldatakse toetust meie lähenemisele ja meie kompromissettepanekutele artiklites kolm ja üheksa. seega ehitustööliste organisatsioon toetab meie seisukohta. ma ei taha lõputult rääkida sel teemal kuid tooksin välja mõned konkreetsed äh, aspektid veel lisaks sellele üks, äh, äh, mida tõstatas Shaba Ori, kui me viimati kohtusime, kes ütles, et kuigi me nõuame viiepäevast eelteadet lähetatud töötajate poolt, ta ütles, et see võib tekitada raskusi, kui on vaja täita mingit garantii remonti või hooldust see oli oluline aspekt, ma analüüsisin seda ja leidsin, et esialgses direktiivis artiklites äh, kolm kaks on selles küsimuses ette nähtud erand, äh, äh, kus garantiitööde puhul on ette nähtud kaheksa päeva. ja ma usun, et sellest on nüüd hoolitsetud ja sellega ma lõpetan. aitäh, Nadja Hirš suur tänu, proua esinaine. kõigepealt äh, tahaksin ma öelda südamlikud tänusõnad meie raportöörina, raportöörile, me oleme pikalt koos istunud, äh, palju teinud, palju paberit tootnud ja tegelikult väga suur ülesanne seisnes siin äh, meie ees tahaksin siin igal juhul raportööri suurepärase töö eest kiita ja seda sõnaselgelt öelda me teadsime kõik, et meie positsioonid erinevad väga oluliselt, eriti just alguses, aga me teadsime ka, et me peame üksteisele lähenema, kui me tahame eh, selle otsusega ikkagi Euroopa Parlamendis eh, ühele poole saada. ja raportöör oli väga kompromissivalmis, ta oli valmis ka omad positsioonid eh, kõrvale heitma, ka liberaalidena meie ise tegime päris tugevaid kompromisse alguses panime me paika punased jooned, mis siis muutusid ikkagi lõpuks oranžiks ja kollaseks, selleks lihtsalt, et tulla üksteisele lähemale ja leida ühtne lahendus, sest see on ju kõik kompromissettepaneku idee. ja seetõttu võiksin ma öelda, et esimest korda näen ma tegelikult seda, et meil on äh, erinevad kompromissid äh, sotsialistide poolt ja raportööri poolt ja peame siin äh, Äh, hääletama ja võib-olla see on juba ette tulnud, aga kui pärast pikki-pikki koosolekuid ja püütakse kokku tulla, aga see ikkagi ei õnnestu, siis äh, on sellegipoolest tehtud äh, alternatiivsed kompromissettepanekud. praegu on olukord nii, nagu ta on, ma loodan, et me saame homme ikkagi jõuda mõistliku hääletamise juurde. omalt poolt võin ma öelda, et liberaalide fraktsioonile on igal juhul sel-, oluline see, et meil oleks selge ülevaade Euroopa tööturult, aga samas ei tohiks me mitte nõuda äh, protektsionismi ja seda proovivad saavutada sotsialistide mõningad muudatusettepanekud. Äh, te rääkisite õiguskindlusest ja selgusest, äh, ma ütleksin pigem, et tegelikult on siin väga palju protektsionistlikke meetmeid, mis tahavad just takistada sedasama, et tulevikus oleks võimalik neid sätteid õigusselgelt kasutada ja seetõttu ei saa me ka sotsialistide demokraatide ettepanekuid sellisel kujul toetada. Äh, rääkisite siin ka veebilehtedest, ma arvan, et oluline on see, et teave peab liikuma, teave peab olema õige, ükskõik, kas ta on nüüd siis liikmesriikide üksikutel kodulehtedel või mingisugusel flaieri kulul, liikmesriigid peavad ise otsustama, kuidas, aga üks mingisugune keskne koduleht peab olema, kus inimesed teavad, et vot siin on võimalik kogu vajalik informatsioon ka kätte saada. Äh, liberaalidel oli väga oluline keeleküsimus, mitmetes artiklis see ka esines, äh, sellepärast et äh, just töövõtja kaitsmise positsioonilt on väga oluline see, et inimene peab aru saama, mis dokumentides on kirjas ning kontrollide ja seire puhul on samuti oluline, et oleks võimalik tuvastada ja aru saada, milles üldse asi, ja seetõttu äh, rõhutasime me seda, et keeleline paljusus on tähtis. me tahtsime ka, et inglise keel oleks äh, algkeel. ja võiks öelda, et äh, kui me tahame ikkagi pikaajalist ja kestvat Euroopa tööturgu, siis on vaja ka vastavaid ametkondi muudatusettepaneku üheksa osas me tahtsime siin ikkagi teavitust äh, Äh, olime aga nõus siin ka sellega, äh, kuna raportööri äh, kompromiss ütles, et tuleb eelnevalt teavitada, see on väga pehme versioon, aga liberaalidena oleme me sellega päri. ma arvan, et seda avatust on siin igal juhul vaja ning kui seda siin muudetakse, siis oleks see ka ilmselt meie jaoks koht, kus me ütleme, et me ikkagi praegu käitume ebaproportsionaalselt ja hakkame siin protektsionismi toetama. artiklis kaksteist on raportöö leidnud väga hea kompromissi. liikmesriigid saavad need süsteemid, mis neil kohapeal juba paigas on, jätta nii, nagu nad on, mis tähendab, et äh, liikmesriigid Äh, võivad rakendada äh, uusi sätteid, kui nad tahavad, aga nad ei pea seda, aga me oleme väga selgelt siin ka öelnud, et äh, töövõtjad saavad sealt oma palgad, sealt tuleb maksta ka sotsiaalkindlustusmakse ja nii edasi. eesmärgid on väga selgelt defineeritud, kuidas liikmesriigid seda rakendavad, jääb neile otsustada, aga ma arvan, et see kompromiss on väga õigel teel praegu, et kõike seda saavutada kompromissettepanekuid, mis raportööl on teinud, meie järgime ja ma loodan, et homme toimub edukas hääletamine, nii et me saame nõukoguga alustada läbirääkimise, mis ilmselt ei ole ka väga lihtsad. me ju kõik teame, et ka seal äh, on arvamusi seinast seina. seetõttu oleks hea, kui meil oleks väga selge ja kena seisukoht homme valmis äh, tööhõivekomisjoni poolt. ja siis me võiksime minu arust kohe minna ka otse läbirääkimistele, aitäh! aitäh, proua Schröter ja siis Toomas Hendel, aga kallid kolleegid, te tegite ühe tähelepaneku, mis puudutab kompromisside esitamist ja ma tuletaksin teile lihtsalt meelde, et eelmiste oluliste hääletuste puhul, mis meil siin komisjonis olnud, te olete ise näinud, kuidas teie fraktsioon on esitanud alternatiivsed kompromissmuudatusettepanekud kõigi nende hääletuste kohta, mille kohta raportöör on koostanud kompromissmuudatusettepanekud. Äh, niisiis äh, näiteks proua Costello raportiga oli niimoodi, äh, ja kui iga fraktsioon esitab oma kompromissmuudatusettepanekud, siis me ei saa teha konstruktiivset tööd me peame jääma ikkagi kindlatele seisukohtadele kuni lõpuni välja. Äh, nüüd proua Schröter ja siis Toomas Hendel. ja, suur tänu. viimane märkus äh, viib mind selleni, et alustan oma sõnavõtu sellega, et ütlen, et läbirääkimised olid väga konstruktiivsed tõepoolest ja just raportööri poolt konstruktiivset, tema oli alati valmis oma positsioone kohandama ja ka arvestama nende positsioone, kes läbirääkimistel osalesid. kuni äh, läbirääkimiste lõpuni olime valmis ühtseid kompromisse leidma. loomulikult kolm, üheksa ja kaksteist olid need punktid, mis äh, siiski lõppkokkuvõttes ei võimaldunud meil kompromisse teha kuni viimase läbirääkimiste faasini ning need, kes läbirääkimistele tulid ja ka siiamaani olid sellega tegelenud, olid nõus, et me peaksime ikkagi viimasel minutil nendele kolmele vaidlusaluse küsimusele ka kompromissid leidma. kokkuvõttes aga ei osutunud see ikkagi võimalikuks, sellepärast et selleks ajaks oli juba fraktsioon teinud alternatiivset kompromissettepanekut, mida tegelikult mitte keegi mitte kellegiga läbi rääkinud ei olnud ning need olid ka esitatud niimoodi, et neid läbirääkimisteks ei avata, mis tähendab, et ei olnud seda võimalust, mida meie rohelistena ette panime, et me peaksime vaatama, et kompromissid äh, oleksid ühelt ja teiselt poolt kokku toodud, nii et me saame ikkagi ühtse positsiooni läbi rääkida ja ei olnud meil ka võimalust siin mõelda, et kas ehk artikli kohta võiks olla ainult üks kompromiss, seda kõike me oleksime aga väga hea meelega tahtnud kuna sellist võimalust ei olnud, siis meie rohelisena võtsime enda jaoks vastu otsuse, kuidas me selle väga raske olukorraga toime tuleme. meie järgisime selles äh, positsioonis omaenda seisukohta, äh, läheta, töötatud, lähetatud töötajate direktiivi äh, positsioon oli meil rohelistena juba alguses paigas meie kirjutasime kokku dokumendi, kus me nägime ette, kuidas me sellesse direktiivi suhtume, millised on meie juhtsuunised äh, ja see tegelikult äh, sai ka aluseks äh, sellele, kuidas me kompromissettepanekutega käitume. kuigi meie jaoks rohelistena oli väga oluline leppida kokku sellises õigusaktis, mis tõsiselt ka vett peab ning mis oleks ka rakendatav ning see, et meil on avatud äh, siseturg ja et õigusaktid peavad nägema väga konkreetseid äh, reegleid ette sellele siseturule. see kõik peab toimima eriti just äh, selles huvides, et töövõtjatel oleksid tugevamad õigused meie ühisel turul, see oli meie jaoks väga keskne lähtekoht. siia juurde kuulub ka see, et liikmesriikide pädevuses on väga selgelt öelda, et tänane kehtiv direktiiv äh, peab sätestama ning kontrollima, et minimaalsed standardid töövõtjate jaoks kehtivad. see peaks äh, vabatahtlikult toimima. praktika näitab, et kui ei ole võimalik õigusakte kohandada tänasele praktikale, siis ei toimi see ka. ja see tegelikult äh, veelgi haavatavaid äh, paneb halvemasse positsiooni, seda olukorda tuleb igal juhul vältida. seetõttu olime me ka arvamusel, et artiklis kolm on meil piisavalt vaja manööverdamisruumi, nii et äh, erinevad olukorrad saaksid siia kaetud ning et meil oleks siin ka tõesti toimiv õigusandlus. me olime väga selle vastu, et direktiiv algseid põhimõtteid muudab ning et sõlmitakse leping, mis liikmesriikide töövõtjaid õõnestab ning annab lisapädevuse komisjonile erinevate kompromisside äh, kõla kontrollisime me sõna-sõnalt ning äh, mõtlesime ka kehtivate õigusaktide peale. ning seejärel tegime me otsuse, milliseid kompromisse meie konkreetselt toetama hakkame. läbirääkimiste lõpp ei ole veel käes mulle tundub, et siin veel liikumisi toimub ja oluline on seda siinkohal välja öelda, sellepärast et just eriti raskete artiklite puhul nagu üheksa, on meil ühest küljest selline olukord, et meil on vaja avatud nimekirja ja me ei taha siin õiguslikult siduvalt kõike paika panna, sellepärast et võib juhtuda, et õiguslikult siduvad sätted tähendavad siin suletud nimekirja ja see Äh, ei oleks siin sobiv minu arust. edasi on ka artikkel üheksa konkreetselt seotud sellega, kuidas liikmesriikide komisjoni pädevused selles küsimuses on ning algse direktiivi artikkel viis, kas see jääb paika või ei. see on ette pandud kompromissis ka väik-, vaikselt öeldud äh, nimelt äh, see võetakse vastu, mis liberaalide pool, äh, liberaali poolt ette pandud, äh, võetakse siin juba ette vastu ning komisjon ei pea ennast kurssi viima, mis liikmesriikidel konkreetselt toimub ja ta ei pea arvestama liikmesriikide tingimusi, mis algses direktiivis on artiklis neli, minu arust on see väga mõistlik, see oli ka raportööri esimene algne ettepanek, seda ma toetan aga eh, alates sellest, kui eelnevalt sõna in advance sisse pannakse, siis eh, see kõik muutub, kuna praegu ei ole enam üldse selge, millal peab liikmesriik kontrollmeetmetele reageerima ja kas ta saab siis üldse sel hetkel seda teha. ja siia tekivad lihtsalt seaduseaugud. mina eh, soovitaksin siin ilma viivituseta kasutada sõnastust sellepärast et see viitab sellele, et äh, artikkel neli algses direktiivis on kaitstud, äh, kus töösuhted saavad hästi toimida ning liikmesriigid tagavad ka selle, et vajalik äh, informatsioon oleks edastatud nii, et teised liikmesriigid saavad teada, milline on olukord ning komisjonil on ka väga oluline koordineerija roll ja komisjonil peakski selline roll olema. aga mingisugune teine ülesanne siin komisjonile anda ei ole minu arust väga mõistlik ja see on meie jaoks äh, sõlmküsimus, kuna äh, selles kohas on meie fraktsiooni jaoks äh, ka tegelikult väga oluline, mis siin saab, sellepärast et selle järgi me hääletame. ma keskendusin sellele pikemalt, sest see on meie jaoks keskne küsimus. me jätame artikli kolm, nii nagu raportöör selle välja võitles äh,, meie, meie jaoks on see parem äh, vorm, sellepärast et see on igal juhul selgem äh, sõnastus ja see toob kaasa suurema õiguskindluse kui äh, eelnevad alternatiivid, seda me siis toetame. kuna kõikidel reaal- äh,, alternatiividel äh, olid suured äh, puudujäägid artikkel kaksteist on meie jaoks rohelistena kindlasti poliitiline küsimus ja selge on, et äh, siinkohal ma pean rõhutama seda, et äh, läbirääkimistel oli väga palju kohandamisi, et äh, raportöör eemaldas ennast väga oluliselt oma positsioonilt, aga kui me peame nüüd otsustama, mis on kõige parema õigusakti huvides, siis on minu jaoks oluline see, et mitte ainult üldise vastutuse tasandile me ei jääks, vaid et see oleks ka kajastatud kõikidel tasanditel. ja see on meie jaoks ka jälle oluline, kuidas me siin käitume, aga ma olen täiesti veendunud, et raportööri positsioon on parem, sellepärast et me oleme ühtselt äh, siin läbi rääkinud, äh, võrreldes sellega, mis komisjon on ette pannud. ja see ka meie hääletamist mõjutab ja kokkuvõttes ma arvan, et homme saab olema väga kaootiline hääletus, sellest on väga kahju, aga lõpetuseks ma tahaksin rõhutada, et eh, see kindlasti ei ole mitte raportööri eh, süü, sellepärast et tema on kõik teinud selleks, et hääletus kulgeks hästi. Ehm, Toomas. Äh, Toomas Hendel. ja siis saavad sõna need, kes ei ole variraportöörid. ja, suur tänu, proua esinaine. ma tahaksin öelda, et sellist direktiivi tuleb äh, sõlmida ainult siis, kui töövõtjate õigusi tahetakse tugevdada ja kui tänase direktiiviga ei ole see võimalik. ja seetõttu see dogma, et äh, me ei tohiks midagi parendada, äh, kui eelmine direktiiv juba kõike sätestab, meie jaoks ei ole mõistlik. kompromissid pärast pikka läbirääkimist raportööri poolt vähemalt meie jaoks ei ole rahuldavad. tahaksin siin rääkida kolmest asjast. esiteks äh, artikli kolmega seotud see, mida me praegu räägime siin eelistatuse printsiibist, on meie jaoks äh, täiesti ebaselge, kuidas neid suhteid tuleb siis luua äh,. siin punkt üks näeb ette, et äh, Äh, sihtriik peab äh, seadistama omad äh, tingimused, aga siia ju ei rakendu kollektiivläbirääkimised, kollektiivlepingud ja seetõttu on meie arust see kompromiss siin mitte piisav, sellepärast et siin tõestamise kohustus on alati töövõtja õlul. praktikas aga me näeme, et töövõtja Äh, oma endise või praeguse positsiooni tõttu ei ole üldse võimelinegi sellist tõendamise kohustust äh, välja kandma. ja seetõttu oleks siin igal juhul selginemine vajalik. artikli üheksa suhtes äh, olime algusest peale juba väga selgelt teavitamise vastu, nüüd on see aga muudetud, meie jaoks jällegi ebapiisavalt, me oleme siin hääletanud väga selgelt avatud nimekirja poolt, sellepärast et see peab olema tingimusteta avalik, avatud nimekiri kuna me ei saa äh, tuleviku äh, tendentse tööturgudel ju kohe praegu ette teada, me teame ju, et äh, sel ajal, kui meie uue õigusalase ettepaneku kallal tööd teeme, siis igasugused mõttekojad ja muud organid juba töötavad selle kallal, kuidas on võimalik nendest uutest sätetest mööda minna. nii et sellisel juhul peaksid olema need kontrollmehhanismid ikkagi paremini rakendatavad liikmesriikidelt ja seda sanktsioonide vabalt äh, ning neid tuleks rakendada äh, diskrimineerimisvabalt ja äh, kõikehõlmavalt. viimane punkt, ettevõtete vastutuse küsimus. loomulikult siin on väga suured sloganid, eriti mis puudutab siin allhankijaid ja nende olukorda. ma arvan, et me peaksime ikkagi see, eh, praegu jätma asjad võib-olla lahtisemaks, kuna me ei tea, kuidas need vastutuse küsimused ehm, edasi kulgevad. kokkuvõttes eh, võib öelda, et sotsialistidemokraatide muudatusettepanekutele oleme me tegelikult lähemal praegu kui raportööri omadele ning sellele vastavalt me homme ka hääletame. ja viimane märkus veel, kahjuks on kompromissettepanekute loomise käigus üks artikkel meie poolt kaduma läinud. sekretäriaat tahab aga igal juhul selle siia uuesti sisse panna, see peaks olema MM3, mis puudutab äh, artiklit kaksteist. me oleme siia äh, esitanud selle muudatusettepaneku õigeaegselt, aga muidugi võib juhtuda selliseid asju. suur tänu! niisiis, äh, nüüd oleme jõudnud äh, muude sõnavõtjateni. ja võib-olla ma paluksin, et te võib-olla räägiksite lühimal, lühemalt kui variraportöörid. Sari Essaia ja siis Toomas Mann. Thank you, madam chair, I go into äh, tänan, esineja, ma lähen üle emakeelele, sest tänasel koosolekul on see võimalik ja ma tänan sekretäri selle eest kõigepealt tahaksin avaldada tänu raportöörile ja variraportööridele, kes on kuid teinud tööd selle nimel, et jõuda ühise seisukohani. ja seetõttu on äärmiselt kahetsusväärne, et viimaste nädalate jooksul selgus, et on tekkinud kaks äh, alternatiivsed kompromisside paketti, mis homme hääletusele pannakse ja minu arvates see saadab välja vale signaali olukorrast, milline on meie komisjoni üldine nägemus ja seisukoht. nimelt, et töötajate lähetamise direktiivi jõustamist tuleb parandada. eriti kui on juttu selle direktiivi sätete täitmisest kõrvalehiilimisest või me ei soovi selliseid kuritarvitusi ja kui me räägime artiklitest neli, viis õigus teabele ja artiklites kuus, seitse ja kaheksa haldustöö, koostöö kohta. ma väga loodan ja südames soovin, et veel tänase päeva hilistundidel me jõuame kompromissini, sest me räägime haldusmenetlusest ja õigusteabele ja need ei ole ju niivõrd poliitilised küsimused. nagu varireporteerid juba selgelt välja ütlesid, artiklid üheksa, kolm ja kaksteist on need äh, poliitilises mõttes kuumad kartulid, mis puudutab artiklit kolm, kuritarvitamise ja direktiivi sätetest kõrvalehiilumist, siis on oluline, et me kasutame holistilist lähenemist tegelikele lähetusoludele ja seetõttu avatud nimekiri on ainuke võimalus edasi minna, nagu ütles raportöör äsja. ja praegusel etapil sooviksin rõhutada, et et komisjonis on tõstatatud küsimus ka nõnda varifirmade kohta ja ebaausate füüsilisest isikust ettevõtjate kohta ja samuti riiklike kontrollimeetmete kohta ja on oluline säilitada avatud nimekiri, et riiklikud vastavad asutused saaksid kasutada erinevaid vahendeid kontrollimas, kas on tegelik, kas on tegemist tegeliku lähetusega või mitte ja need meetmed peavad olema põhjendatud, proportsionaalsed ja mitte diskrimineerivad. nende mõistete tõlgendamine on aga tekitanud muret. meil on vaja selgust ja kindlust nende mõistete tõlgendamise osas. riiklikel äh, asutustel peavad olema võrdsed võimalused äh, vastavate asutustega kolmandas riikides. seega äh, välisfirmadel ei tohi kehtestada selliseid nõudeid, mida ei kohaldata kodumaiste firmade suhtes, vastasel juhul see lõhnaks protektsionismi järgi ja siis äh, komisjonil tekiks võimalus äh, küsimus, kas riiklikud äh, haldusmenetlused on diskrimineerivad või mitte artikkel üheksa, äh, me oleme juba lõpusirgel, kompromiss on veidi muutunud ja kohandatud, kuid on oluline mõista siinjuures, et kakskümmend seitse liikmesriigi, varsti juba kakskümmend kaheksa, äh, on meie ühenduses ja ainult kaheksas liikmesriigis on kehtestatud äh, ka vastav vastutuskord. ja seetõttu ma eelistan sellist riiklikku lähenemist ja sellega edasiliikumist aitäh, Toomas Mann ja siis Richard Falber. Äh, niisiis, äh, loen ette kõik kõnelejad. Toomas Mann, Richard Farber, Jabari, kas keegi veel tahab sõna võtta? ei. niisiis. Toomas Mann. Merci, madame la president. Ja, es gibt ja mal... Suur tänu, proua esinaine väga olu-, raske olukord, sellepärast et igaüks tahab olla äh, armastatud ja igaüks tahab öelda, et äh, väga selge joon on meil paigas. kolleegid ütlesid, et meil ei ole mingisugust keskset teed, ei olegi praegu. see positsioon ei ole võimalik, sellepärast et erinevad fraktsioonides on erinevad arvamused. Nadja Hirš äh, olen nõus täielikult sellega, mis sa ütlesid, aga samas, kui Äh, sa ütlesid ka, et protektsionismi on siin näha, ma ütleksin, et ei, me tahame, et mõistlikult on võimalik tööd teha, et äh, vastuvõtvas riigis on samasugused töötingimused nagu päritoluriigid. see on põhiline idee, mis, millest me lähtume ja ma tahaksin kõiki varireportääre tänada. mul oli Danutaga ja teiste variraportööridega võimalik väga palju rääkida ja ma tahtsin teada, kas me jõuame ühisele meelele või mitte. ja kui nüüd Elizabeth ütles, et äh, ma kardan ka siin väga kaootilist hääletamist homme, siis ma olen sellega nõus kahjuks äh,. armas Bevanš, äh, kas ei oleks mingisugust võimalust äh,, see ei ole siin mingisugune lisamärkus, aga kas ei oleks võimalik, et lükkame selle protsessi veel korra edasi, miks? me oleme niivõrd erineval arvamusel erinevatest positsioonidest, meil olid ühtsed pressikonverentsid, me oleme veel muudatusettepanekuid siin teinud äh,, me oleme väga palju ühiseid positsioone ka leidnud, mis olid väga olulised, aga öelda, et praegu on üksainus kompromiss kõigi peale A või B, ei ole tegelikult õige siin kolm A on sotsialistid pakkunud välja liikmesriikide erikriteeriumite rakendamine, mis on nende jaoks vajalik, äh, mis ei ole aga diskrimineeriv, sellega ma saan olla nõus, aga samas ma võin öelda ka, et kui siin öeldakse, et ähm, äh, vastavad, äh, vastutavad ametid peavad selle heaks kiitma, sellega olen ma ka nõus. aga Danuta ütles, et me peame nüüd jõudma sellele, et kui me räägime siin teabeedastusest või me räägime äh, teada andmisest, see on väga oluline erisus. avatud äh, nimekirja poolt äh, hääletati, aga samas, kui meil on siin sõnastuses, et see tuleb ette teada anda, siis äh, on see jällegi hoopis teistsugune, erinevad praktikad on erinevates liikmesriikides ja seetõttu on väga oluline meie poolt öelda, et neid valesid signaale tuleb ennetada. kas me ei saa kuidagi jõuda selleni, et me ikkagi ühtselt mingisuguse tulemuseni jõuame, et me saame öelda, et istume ehk mingisuguses suuremas ruumis kokku ja vaatame uuesti need asjad üle. me oleme öelnud, et me tahame täielikult äh, vältida igasugust sellist suurt äh, lahingut ja vastustamist, aga vahel ei saa teisiti, me peame istuma maha artikkel kaksteist, kui ma vaatan üldist ettevõtjate vastutust, mis Saksamaal on tavaline, siis eh, sellega ei ole see kooskõlas, mis praegu on artiklis kaksteist kirjas. me peame eh, tagama, et liikmesriigid teevad kõik, mis võimalik, et leida mingi lahendus, me peame lihtsalt vältima, et on liikmesriike, kes põiklevad sellest eh, vastutusest kõrvale. ja praegu ma saan aru, et äh, sotsialistide äh, muudatusettepanekutest kumab see läbi, aga teiste omadest samamoodi. vahel ju võib olla nii, et erinevate positsioonide vahel lihtsalt ei suudeta otsustada. kas me ei saaks öelda, et võtame lihtsalt selle võimaluse, et, äh, et otsustada veidike hiljem? septembris on ju see võimalus parlamendil uuesti. ja me saaksime siis siia tuua sisse kõik head ettepanekud. minu sooviks oleks, et äh, sinna me ehk jõuame, Pervanš jälle raputab pead, ähm, noh, ma olen teiega nõus, aga ma tahtsin lihtsalt äh, teha selle ettepaneku, et kas me suudame lihtsalt äh, kompromissettepanekute liini A või B äh, osas kokkuleppele jõuda, nii et see, mida Elizabeth ütles, et tuleb kaootiline hääletus, ei saaks homme teoks. kas ei saaks kuidagi nii edasi minna? Ähm, äh, kallis kolleeg, kuna te tuletasite mulle meelde, milline on minu kui esinaise roll, siis vastaksin teile kohe ja äh, meie, et kuna te olete meie komisjoni aseesimees, siis ma tahaksin teid tänada selle eest, et te üritate meie töökorraldust tõhusamaks muuta. Eh, tahaksin kolleegidele lihtsalt meelde tuletada, et eh, kui ma vaatan, milline on meie komisjoni pädevus, eh, siis siis, kui president Barroso valiti teiseks ametiajaks tagasi, siis ta tegeles kahe olulise teemaga, mis kuuluvad meie komisjoni pädevusse. esimene tomi-, teema Äh, siis oli äh, selline, mis oli seotud vajalike konsultatsioonidega, aga minu arvates olid need konsultatsioonid sotsiaalpartneritega ülearused, tegemist oli siis tööaja direktiiviga ja me lõpetame oma mandaadi ilma, et meil seda direktiivi saaks olema. härra Barroso äh, valiti ametisse, ta Äh, ja juba algusest peale esitati äh, talle küsimusi seoses äh, selle direktiiviga, näiteks Viiking ja Lavalli juhtumitega seotud teatud liikmesriigid, teatud fraktsioonid soovisid selle direktiivi läbivaatamist. teised soovisid lihtsalt tõlgendavat direktiivi ja selle üle käisid siis arutelud siis, kui Barroso ametisse astus. Barroso võttis endale kohustuse ja see oli tema äh, ametisse astumise äh, üks äh, olulisi lubadusi, et ta vaatab selle direktiivi, töötajate lähetamise direktiivi samuti läbi. Äh, nüüd on meie mandaadi lõpuni jäänud vähem kui aasta äh, arutelud variraportööride vahel äh, on läbipaistmatud, nendel aruteludel ei osale teised komisjoni liikmed, ainult läbirääkijate meeskond ning tegemist on siis aruteludega, mis on juba kuid käinud. ma ei tea täpselt, kui palju neid kohtumisi variraportööridel on toimunud, aga ma tean, et neid on olnud palju ning näib, et need arutelud seal ei ole olnud kuigi tõhusad, sellepärast et eh, kui koos on käidud juba nii pikka aega ja lõpptulemuseks ikkagi kokkulepet ei ole, siis äh, lihtsalt, äh, lihtsalt räägitakse palju ja kompromisse ei tehta ja kui kompromisse ei tehta, äh, siis lõppkokkuvõtteks on ikkagi seisukohad erinevad. mina olen läbirääkimiste taktikaga vägagi hästi tuttav, nagu teiegi, kallid kolleegid, on mul selles vallas teatud kogemusi. ja ma tean väga hästi, milline on viivitamise taktika Äh, komisjon, Euroopa Komisjon kasutab seda sotsiaalpoliitika vallas väga tihti ja ma ei taha, et meid hakatakse samas taktikas süüdistama. ja kui meil on üks võimalus äh, selle äh, teemaga lõpule jõuda enne oma mandaati, siis me peame oma ajakavast kinni pidama. ma olen juba korduvalt raportööri nõudmisel, fraktsiooni nõudmisel nõudnud eda-, nõustunud edasilükkamisega. nüüd on sellega lõpp ja ükskord teie pärast ja ükskord äh, minu oma fraktsiooni pärast. niisiis, mitu korda on seda juba juhtunud? ja mitte kuskil parlamendi kodukorra reeglites ei ole kirjas, et enne kui toimub hääletus täiskogul või komisjonis, äh, tuleb saavutada üksmeel. kui meil on eriarvamused, siis läheme hääletusele nende eriarvamustega. aga mina ei taha olla sellises seisukohas, kus meil ei ole üleüldse mingit seisukohta ja me ei saa nõukoguga arutelusid alustada. ja palun ärge tulge minu juurde ja öelge, et ühte päeva oleks nagu veel vaja. ajakava on selline, nagu ta on ja me hääletame homme. Richard Falber ja siis Shabaöri a děláme, co děláme, postavení těch lidí, kteří budou vysíláni. Aga inimeste see, lähetatud inimeste olukord ju sellest kõigest paremaks ei lähe. nii et, et selle ei ole kasu, kui me oleme siin sellised tigedad ning mulle näib, et Äh, raportöör on äh, avatud, äh, ei ole avatud ettepanekutele, mis tulevad sotsiaaldemokraatidelt ja ametiühingutelt. ta käitub nagu sotsiaaldemokraate ja ametiühinguid ei olegi äh, olemas ja seetõttu ongi meil praegu Euroopa sotsiaalmudel igalt poolt rünnaku alla sattunud. kõigi seisukohad on erinevad, aga teil ei ole õigus lihtsalt minema pühtida kõiki neid ettepanekuid, mis tulevad sotsiaaldemokraatidelt ja öelda, et nendel ei ole mingit mõtet. milles siis asi on? me tahame kaitsta ennast sotsiaalse dumpingu eest, mina olen pärit Tšehhi Vabariigist, kus valitseb maffiakapitalism. ning ma arvan, et ka teistes postkommunistlikes riikides on olukord samasugune. niisiis, mulle näib, et praegu on äärmiselt oluline et me arvestaksime Euroopa kohtuotsustega, kus on äh, öeldud, et, et lähetatud töötajaid ei ole siiani korralikult koheldud. Äh, tihtipeale on just nimelt rahvusvahelised organisatsioonid need, äh, kes üritavad vaadata, mida ametiühingud on teinud ja, ja takistavad töötajate ametiühingute moodustamist, nad kardavad ametiühinguid endistes vanades liikmesriikides on töötajate õigused teatud määral juba kaitstud eh, ja ei saa lubada seda, et need inimesed, kes töötavad halbades tingimustes ja teenivad vähe, eh, peab lubama, et ka nende tingimused muutuksid paremaks. ma soovin, et milline ka ei oleks see lõpptulemus, et me vähemalt käituksime vastutustundlikult ja ei ründaks üksteist vastastikku. aga see direktiiv, mis praegu olemas on, ei ole kaugeltki selge ja see teeb meile muret niisiis, kui me üritame siin tööhõivekomisjonis leida äh, Äh, kokkulepet, siis oleks äärmiselt oluline, et see oleks selline, millest kõik töötajad, kõik liikmesriigid kasu saaksid äh, ning äh, ei saa hakata siin viitama traditsioonidele ja lähimuspõhimõttele, sest neil kõigil pole sellega mitte mingit pistmist ja avatud koordineerimismeetodil pole sellega ka mingit pistmist. Shaba Öribi, kas keegi tahab veel sõna võtta, kas ma saan sõnavõtjate nimekirja sulgeda? kõik hästi. Shaba Öri Köszönöm, elnök asszony. Nem... Suur tänu, esinaine. Ma ei tahaks hakata kordama seda, mida juba eelkõnelejad ütlesid. Ma tahaksin paar üldisemat märkust esitada. Ma leian, et ei ole mõtet üksteise peale näpuga näidata. Meie põhiprobleem on selles, et need erinevad arvamused asuvad teineteisest väga kaugel ja mitte ainult fraktsioonide vahel, nagu Toomas täna ütles. üks väike tõlkeprobleem tekkis. lubage alustada algusest peale. ma ei usu, et me peaksime nüüd üksteise peale näpuga näitama sest meie olukorras on tekkinud sellised probleemid, meil on väga suur erinevus oma arvamustes. me oleme teineteisest väga kaugel ja lisaks nendele lahkarvamustele, mis ei ole ainult fraktsioonide vahel, vaid ka fraktsioonide siseseselt. Äh, fraktsioonide esindatud liikmesriikide delegatsioonide vahel. teinekord jääb mulje, et see on nagu lääne-ida vaheline äh, vaidlus, mina seda asja nii ei näe. aga kui me räägime lähedatud töötajatest ja lähedatud töötajate liikumisest, äh, siis tundub, et pigem Lääne-Euroopa riikides on seda liikumist rohkem kui idapoolsemates ja meie tunneme muret sotsiaaldumpingu pärast, me otsime mingeid vastukaalu sellele. ma arvan, et Danuta on teinud väga palju tööd selle raporti koostamisel. ta on kasutanud kõiki võimalusi selleks, et lepitada erinevaid seisukohti ja jõuda kompromissideni. ja kompromisside otsimisel on teinekord raske saavutada äh, täiesti võrdseid seisukohti. teinekord on raportöör väga selgelt oma seisukohta väljendanud, on tehtud väga palju head tööd, me oleme neid kompromisse pidevalt uuesti sõnastanud, mis tähendab seda, et selle tulemusel on nad muutunud võib-olla natukene hägusamaks, kui nad alguses olid. ja nagu esinaine ütles, hääletust me edasi ei lükka. kuid mõelge ka selle peale, mida ütles Toomas ma olen nõus sellega, et me ei pea praegu mõtlema nõukogu peale, selle asemel me peame oma seisukoha kujundama. kuid arvestades seda, et meil seisavad ees läbirääkimised nõukoguga, äh, näiteks kui me arutame äh, kõige ebasoodsamas olukorras inimeste jaoks loodavat fondi, siis me teame lisaks sellele ka, et ka EBSCO kohtumistel võib-olla saavutatakse teatud edu, kuid kui me ei saavuta ühist seisukohta töötajate lähetamise küsimuses ja teistes sarnastes küsimustes, siis on halb. me teame, et nõukogu ei ole valmis selleks. see ei tähenda seda, et me ei arvesta nõukogu seisukohaga, vaid äh, see on lahutamatu osa äh, mõistlikust lähenemist nende küsimuste käsitlemisel. ma ei taha laskuda üksikasjadesse kolm, üheksa ja kaksteist on need artiklid, mis on kõige elavamat arutelu tekitanud ja milles meie seisukohad lahknevad oluliselt. ja otsustavaks teguriks olid ka riiklikud seisukohad. ma ei karda neid vastuolusid, kuid ma kardan, et me ei ole jõudnud äh, õige lahenduseni teinekord tekivad äh, hilinemised, viivitused ja need, kes on õigusteadust õppinud ülikoolidest, teavad, et teinekord on raskuste läbiviimine äh,, muutuste läbiviimine raskendatud. aga kui me eitame äh, õigusnormi äh, rakendamist, siis me tekitame anarhiat, seetõttu me püüame mingeid täht-, ajad paika panna, me teame, et see võib-olla lahkneb ka tegelikkuses, kuid me siiski soovime kohandamisi. see on iseloomulik sellele teemale ja valdkonnal, nagu ma ütlesin, artikkel üheksa on oluline sest äh, võidakse tekitada takistusi töötajatele, kes üritavad oma tööd teha. ja seda on võimalik äh, ükskõik millisel ajahetkel, ükskõik millisel põhjendusel. see ei aita kaasa paremale õigusselgusele. Danuta on teinud, näinud palju vaeva, et jõuda kompromissideni, et jõuda üldse nii kaugele. ja äh, ma väga austan, Richard, sinu arvamust ja seisukohta kuid küsimus ei ole selles, kas ametiühingute ettepanekud leiavad raportööri toetuse või mitte me ei räägi ju sellest, et ametiühingutele antakse äh, samasugused volitused nagu riiklikele asutustele. me räägime osapooltest, kes teevad omavahel koostööd. me ei ütle ju, et meil on vaja kokkulepet ja avalike asutuste volituste kontrolli. me peame jääma erapooli-, erapooletuks, me ei saa parteipoliitikat viia ja meil on nüüd kaks erinevat kompromisspaketti ja me peame otsustama, kumba neist toetada. ja kui te, proua esinaine, leiate, et need seisukohad on niivõrd kaugel teineteisest ja ei ole mingit võimalust nende lähendamiseks, kuidas me peaksime siis suhtuma hääletuse edasilükkamisse? võib-olla on tõesti asjal mõtet, kui me ütleme, et meil on vaja natukene lisaaega, et otsustada, milline on parim lähenemine. võib-olla mul avaneb selleks võimalus hiljem, kuid ma tahan tänada siiski raportööri selle tohutu suure töö eest, mis ta on teinud. me oleme samuti käsitlenud tööaja direktiivi me ei saa ju süüdistada ainult komisjoni sellest, et edu pole saavutatud. ja kui me räägime sellest, et võetakse vastu täiesti paindumatud äh, seisukohad, me võime mainida siin ühte riiki selles kontekstis, kes võib-olla äh, lähevad kaugemale kehtestatud õigusraamistikust, siis me ei jõuagi kompromissideni niimoodi oli olukord viis aastat tagasi. kuid lõppkokkuvõttes peame me arvestama ka töötajate õigustega ja austama neid õigusi. tänan. Alejandro Cercas. Alejandro Cercas. Segundo, señora presidenta, porque se ha suscitado el asunto. härra Sekord, mul kulub ainult kolmkümmend sekundit kuid kuna tekkis küsimus, kas homme hääletada või mitte, siis mina soovin, et sotsiaaldemokraatide seisukoht oleks kristalselt selge. me oleme korduvalt palunud esinaist seda hääletust edasi lükata, et me saaksime jõuda komp-, kokkulepeteni, see on meie viimane võimalus Äh, sellega me äh, näitame üles austust iseenda vastu ja ka nõukogu vastu. meil on vaja hääletajat, meil on vaja teatud ajavahemikuga aruteludeks ja demokraatia jõustamiseks, kuid siis saabub hetk, kui tuleb langetada otsus. ja me peame olema kindlad, et me ei tegutse nii nagu komisjon. Äh, on aeg parlamendil jääda kindlaks oma seisukohale ja anda võimaluse enamusel võita. aitäh, mina Äh, tahaksin ka natukene rääkida taustast. nüüd, mis puudutab äh, seda direktiivi, äh, Shabaõri ütles, et asi ei ole takistuste tekitamisel töötajate lähetamisele. ärgem unustagem ära, milline on selle direktiivi eesmärk selle direktiivi eesmärk on võimaldada ajutist töötajate lähetamist selleks, et nad saaksid teenuseid osutada. ning kui me peame täna äh, läbi vaatama selle direktiivi tõlgenduse, siis sellepärast, et me teame, et läbi sellise ajutamise, ajutise lähetamise ühe teenuse osutamiseks äh, on äh, seda direktiivi eesmärki rikutud ja on töötajad niimoodi alaliselt lähetatud ja see destabiliseerib tööturgu äh, nendes riikides, kuhu need töötajad lähetatakse. ning äh, see äh, muudab Euroopa sotsiaalmudeli haavatavaks. nii et, et on täiesti normaalne, et me oleme sellele teemale nii palju aega pühendanud aga nagu siin öeldud, me peame käituma vastutustundlikult ja arvestama sellega, mis selle direktiiviga kaalul on ja äh, arvestama ka sellega, milline on selle direktiivi sotsiaalne mõju, aga ka poliitiline mõju. nüüd, mis puudutab hääletust, see toimub homme. see tähendab, et on jäänud kakskümmend neli tundi neile, kes oma seisukohti lähendada soovivad. aga hääletus toimub homme. kas me peame nüüd nõukogu ära ootama või ei? ma olen juba öelnud, et kõik äh, võimalused on avatud, on võimalus äh, kus parlament äh, hääletab ammu enne nõukogu, on olukordi, kus parlament hääletab äh, pärast nõukogu. iga institutsioon on autonoomne, neil on oma töörütm. meie töörütm on tõsine. meil toimus, on toimunud variraportööride kohtumised, me oleme kuulnud äh, Äh, ära äh, siin erinevad osapooled, me teame, et äh, argumente on esitatud väga pikka aega, oma seisukohti on tutvustatud väga pikka aega. nii et, et me ei saa hakata siin veel nõukogu ära ootama ja niisiis me peame seadusandjatena käituma sõltumatult. raportöör ütles, et ja ma ei räägi siin praegu enam komisjoni esinaisena vaid lihtsalt Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni liikmena. ma kuulsin, kuidas raportöör ütles, et, et sotsiaaldemokraadid äh, pakkusid välja, et töötajad võib lähetada ka ilma nende nõusolekuga mina olen käinud koos teistega Flamanvillis ja ma olen näinud, milline on sealsete Poola tööliste olukord, kellel oli äh, üheleheküljeline leping, mis oli kirjas inglise keeles, mida nad ei suutnud lugeda ja äh, ma nägin neid tingimusi äh, Äh, seda, kuidas neid esindati ja kui õnnelikud nad oli, et neil oli üks väikene vabaühendus, kus oli üks inimene, kes kõneles poola keelt, kes oli valmis neid ära kuulama. Äh, samas, äh, kui neid, neil võeti palgast maha sotsiaalkindlustusmakse ja muid makse, niisiis see e-, kõige haavatavamate esindamine ja eriti just lähetatud töötajate esitamine on äärmiselt oluline küsimus ning minu jaoks see sõnastus, mis on sotsiaaldemokraatide fraktsiooni muudatusettepanekus, on äärmiselt oluline. sellepärast, et vastas, me oleme kõik allkirjastanud põhiõiguste harta, ametiühingute õiguste harta ja tööliste õigusi tuleb samuti kaitsta, tuleb hoolitseda selle eest, et need töötajate õigused muutuvad tõelisteks õigusteks ja kui me tahame, et see niimoodi oleks, siis tuleb toetada seda muudatusettepanekut, mille on esitanud selles küsimuses sotsiaaldemokraadid. teine asi, mida tahaksin öelda, et mina kahetsen seda, et fraktsioonid ei ole maininud äh, seda solidaarvastutust ja sellest on mul väga kahju, sellepärast et ma leian, et komisjoni esialgses ettepanekus äh, oli see, see just üks väga huvitav element ning äh, läbirääkimiste käigus meie kompromissivalmiduses oleme me kaotanud ära selle eh, viite solidaarvastutusele, tegemist oli väga selge mõistega, mõistega, mida meil on vaja just nimelt tööõiguse vallas. niisiis ütlen veel kord kõigile, et ma kahetsen, et seda eh, vastutust enam tekstis sees ei ole. niisiis eh, kõige olulisemad asjad mm, on siin juba ära öeldud aga räägiksin nüüd ka veel keele küsimusest. kallis kolleeg Nadja Hirš, see meetod, et inimene, kes tuleb äh, mingist riigist ja kogu aeg nõuab, et nende, nende keeltega arvestatakse igas riigis. Äh, kui me võtame vastu selle kompromissi, siis Äh, siis äh, jõuame ühel korral ka sinna punkti, et äh, töötajad peavad esitama oma dokumendid ainult inglise keeles. me teame, et eelkõige lähetatakse inimesi transpordisektoris, ehitussektoris, põllumajandussektoris ning nende ettevõtted, nendes ettevõtetes tööandjateks on tihtipeale VKE-d, kes ei oska inglise keelt niisiis, äh, kui me võtame vastu sellise tõlkedirektiivi, kus me nõuame, et kõikidel töölistel ja, äh, ja äh, ja kõikidel tööandjatel oleks kohustus kõnelda inglise keelt, siis minu arvates see ei ole vastuvõetav. vaadake neid sätteid, mis on kirjas kompromissis, mille on koostanud raportöör. ma vabandan, et ma juhtisin tähelepanu sellistele väikestele üksikasjadele meie tänastes aruteludes, aga kuna teised nendest pikemalt ei rääkinud, siis leidsin, et see on vajalik. kas komisjon loomulikult lühidalt soovib midagi öelda? komisjon ei soovi sõna võtta, nad saavad aru, et ei ole midagi öelda. niisiis, proua raportöör, annan nüüd teile sõna et te saaksite selle olulise arutelu kokku võtta ja tahaksin teile öelda, et ärge tehke pikemalt kui kümme minutit, sellepärast et äh, me peame oma ajakavast kinni pidama. niisiis, teil on sõna, palun. aitäh. Äh, ma ei ole sugugi ärritunud, äh, ma Äh, lihtsalt tahaksin peatuda mõningatel sõnavõttudel. Äh, praegune äh, arutelu võib-olla ei ole olnud kõige läbipaistvam ja nüüd, mis puudutab seda, mida ütles härra Hughes, Steven, sa kõnelesid äh, sellest ava, avalikust perimeetrist, meil ei ole mingit konkreetset definitsiooni selles osas, nii et, et on väga palju erinevaid võimalusi äh, protektsionismi rakendamiseks ja seetõttu me oleme sellisele sõnastusele vastu. et sa rääkisid ka proportsionaalsusest äh, ning äh, Äh, tõepoolest, tegemist on äh, väga oluliste äh, põhimõtetega, mis on kõigi seaduste ja kõigi õiguste aluseks. Mi-, mis kasu on nendest õigustest, mida me tahame kehtestada? me tahame teha lõppu igasugustele varifirmadele me peame välja selgitama, miks, kas mõned asjad on seaduslikud või ebaseaduslikud ma äh, tõin siin näite näiteks kinga, kinganumbri kohta. Äh, selleks, et äh, olla seaduslik, peab üks raamistik kehtima kõigile töötajatele, nii kohalikule kui ka mittekohalikele, niimoodi väldime diskrimineerimist. sa juhtisid ka meie tähelepanu sellele, et on, oluline on teabe edastamine, sa tõid siin näite Saksamaa kohta, sa tead väga hästi, et et see ei ole ainukene äh, info äh, esitamise äh, võimalus on, peab olema mingi konkreetne portaal, mis tagab, et selle kaudu esitatud info tõepoolest on korrektne ning see peaks olema siis äh, Äh, ja lisaks siis sellele portaalile loomulikult võib seda infot esitada ka teiste kanalite kaudu. nii et, et äh, alati on võimalik siis äh, lubada ka neid täiendavaid äh, info edastamise vahendeid e,. mis puudutab nüüd pädevaid asutusi, siis äh, Äh, sotsiaaldemokraatide ettepanek äh, toob tohutu kaotu, kaos endaga kaasa, äh, tahab ametiühingutele anda teatud tööinspektorite kohustused, samas kui äh, Nad äh, äh, tahavad, et ametiühingud saaksid kogu haldusalase info, mis äh, puudutab siis liikmesriikide käitumist ja et ametiühingutel oleks õigus korraldada kontrolle ja kehtestada liikmesriikidele sanktsioone, see oleks täielik kaos. ma arvan, et riigid on piisavalt tõhusad, et selle tööga hakkama saada ka ilma ametiühinguteta Äh, samuti ütlesid sa, et äh, ehitussektori tööandjad toetavad sotsiaaldemokraatide seisukohti, mina kahtlen selles. millised on täpselt need äh, sotsiaaldemokraatide seisukohad, mida tööandjad toetavad? Te olete väga kiiresti koostanud terve rea oma seisukohti Neid seisukohti, mis sotsiaaldemokraatidel on, on tegelikult lõpmatult palju ja milliseid nendest siis need tööandjad toetavad. proua Hirš, äh, tahaksin sind tänada selle suure avatuse eest ja võime eest äh, pidada avatult läbirääkimisi, sest sinu fraktsioon oli tõesti kõige rohkem avatud kõigile ettepanekutele. Äh, ma olen täiesti nõus sinuga selles osas, et äh, selleks, et äh, tööandjad saaksid töötajaid kaitsta, peavad nad ka ise kaitstud olema. Elisabeth, sul on täiesti õigus, seadused peavad olema tõhusad ja jätkusuutlikud. Äh see äh, töö, mida teie fraktsioon on teinud, on olnud äh, tõesti äh, väga suurepärane. sa ütlesid, et hääletus on kaootiline. ma ei usu, et see tingimata nii läheb, kui me käitume vastutustundlikult ja mitte oma poliitilistest kaalutlustest, siis me teame, kuidas hääletada. Toomas Händel, sina juhtisid tähelepanu sellele, et et siin tekstis on teatud vigasid, mis puudutavad artiklit üheksateist ja ma palun, et sekretäriaat seda kontrolliks. Richard Farber ei ole enam siin saalis. tahtsin talle vastata, öeldes, et võib-olla minu sõnavõtt oli väga emotsionaalne, aga mul on tõesti häbi Eh, selle pärast, mis toimus, eh, sellepärast et eh, töö on kestnud juba kuid nende kompromisside kallal ja ma ei ole nõus esinaisega, et see töö ei ole olnud tõhus. aga ma ise olen pärit ise piirkonnast, kus alates üheksakümnendatest aastatest on olnud siin lähetatud töötajad Äh, mul on äh, kontakte äh, tööagentuuridega, kes tõesti võitlevad nende töötajate õiguste eest ja seega ei saa öelda, et ma olen lähetatud töötajate õiguste vastu ametiühingud isegi on ähvardanud varasemal ajal streikidega, aga täna ma ise kutsun üles ametiühinguid korraldama streike minu piirkonnas sellepärast et äh, seega äh, ka mina võitlen lähetatud töötajate õiguste eest ning lõpetuseks äh, tahaksin avaldada oma arvamust ka proua esinaine seisukoha kohta. proua esinaine, ma olen teiega täiesti nõus selles osas, mis puudutab ametiühingute rolli ametiühingud peavad hoolitsema töötajate õiguste eest, on äh, äh, väga raske tööandjatele vastu astuda ja ametiühingud täidavad oma rolli väga hästi. aga ma arvan, et me oleme ületanud punase joone, kui me anname ametiühingutele äh, äh, Äh, õiguse siis töötajate nimel hakata hüvitisi nõudma. ma arvan, et äh, me siin äh, läheme juriidilistest piiridest üle ning ma tahaksin rõhutada, et, et see raporti eelnõu koostati mitte üksnes sekretäriaadi ja variraportööride poolt, vaid selles osales ka äh, kümmekond parlamendisaadikut, äh, kes on samuti andnud oma panuse sellesse raportisse. ja äh, kogu selle protsessi käigus me oleme siis konsulteerinud oma fraktsiooni liikmetega ja seetõttu see töö kestiski nii pikka aega tegemist on raportiga, mis puudutab mitte ainult lähetatud töötajate õigusi, ja lähetamise direktiivi rakendamist, vaid see puudutab ka kogu praegust kriisi. Äh, proua esinaine, me oleme peaaegu sama vanad. Äh, asi ei ole äh, Äh, olukord ei ole enam selline, et me äh, oma, äh, oma e-, kogu elu olemegi ühel ametikohal, meil on üks abikaasa, üks elukoht, see, need ajad on läbi ja meil on kõigil õigus otsida oma kohta päikese all ning kui me hääletame homme sotsiaaldemokraatide kompromisside poolt, siis oleks see raport läbikukkumine Äh, see kaitseks lähetatute huve. Äh, äh, ligemale miljon eurooplast kaotaks töö, tööpuudus suureneks nii Lääne-Euroopas, vanades liikmesriikides, kus majanduslik olukord on võib-olla isegi hullem kui uutes liikmesriikides. ja seda ühiskond meie tööhõivekomisjonilt ei oota. aitäh, oleme nüüd üldised arutelud lõpetanud kohtume siis jällegi pärastlõunal, et jätkata oma komisjoni tööd ja siis on meil plaanis proua Hübneri raport ja selles raportis toimub siis, vabandust, proua Jaslovetska, mitte proua Hübneri raport ja hääletus toimub siis eh, homme